Welcome everybody. tere tulemast. mul on väga hea meel ja suur au tervitada siin meie nelja eksperti. me hakkame arutama teemat, mis on väga oluline meie jaoks, Euroopa jaoks ja Euroopa Parlamendi jaoks Äh, samuti on see väga oluline teema kultuuri jaoks ja äh, liikmesriikide jaoks. me räägime täna äh, noorte radikaliseerumise ärahoidmisest ning kõneleja ütleb, et jätkab itaalia keeles, kui keegi selle vastu ei ole. Where your um, questa, this hearing Hmm? Okay, four. No, for you is one maybe. One. Or oh, one? No, or two. Two in English. Sì, sì, sì. sì. Allora, mh, mm, scusate ma... Eh, niisiis, eh, enne kui me alustame, tahaksin eh, kolleegidele teata anda, mida koordinaatorid otsustasid. koordinaatorid kohtusid mõni hetk tagasi äh, ning need otsused on teile meili teel just välja saadetud ning teil on nädala lõpuni aega esitada nende kohta vastuväiteid, muidu loeme need otsused vastuvõetuks, aga nüüd alustame kuuli, kuulamisega ja räägime radikaliseerumise ennetamisest Euroopas nagu te teate ja nagu meie eksperdid teavad, on väga oluline endale meelde tuletada, et see teema, on midagi sellist, mis on meil valitud väga sihilikult. see on teema, millega tuleb rohkem tegeleda nii meie komisjonis äh, kui ka silmas pidades libe komisjoni algatusraportit. tegemist on äh, just nimelt raportiga, mis käsitleb seda teema ning teemat ning libe komisjoni raport äh, ei ole veel toimunud, see peaks toimuma üheksateistkümnendal oktoobril. ma soovin, et meil oleks täna sellel teemal võimalikult laiapõhjaline arutelu, äh, sellepärast et me tahame hoolitseda selle eest, et meil oleks õige info, et me süvendame oma teadmisi, et me oleme teadlikud äh, ja suudame toime tulla selle probleemi algpõhjustega äh, tihtipeale me mõtleme, et millised võimalused tegutsemiseks selles valdkonnas üldse on pärast Pariisi rünnakuid, mis meie jaoks olid üsna järsuks äratuseks, mitte ainult äh, prantslastele, vaid ka kogu Euroopale, äh, toimus mitteametlik ministrite kohtumine, äh, mille tulemusena valmis Pariisi deklaratsioon ja selle deklaratsiooni mõte oli edendada ühiseid Euroopa väärtusi nagu mittediskrimineerimine läbi hariduse ning see ongi siis äh, Äh, konfliktide ennetamine, kultuuridevaheline dialoog, ekstremismi ja relvakonfliktide küsimuste käsitlemine. ja me teame, et meil on olemas noored võitlejad, kes äh, lähevad välisriikidesse võitlema, pärast tulevad tagasi äh, ja väga oluline on, et me jõuaksime selle probleemi tuumani, sest et see on kogu Euroopa jaoks väga oluline. meil on täna vaja väga äh, laiapõhjalisi poliitilisi meetmeid. me peame kaasama haridusprotsessi, haridussektori. me ei taha äh, tsivilisatsioone äh, šokk kokkupõrkekursile viia, me tahame edendada meie ühiseid Euroopa väärtusi, mis on aluseks meie Euroopa Liidule. tegemist on teemaga, tegemist on äh, teemaga, mis äh, on eriti aktuaalse noorte jaoks, just nimelt noored radikaliseeruvad ning ma arvan, et me peaksime endi suhtes olema üsna nõudlikud selleks, et saada aru, mis on selle radikaliseerumise põhjused ja samuti suutma sellele kohaselt poliitiliselt reageerida. ja samuti peaksime toetama neid inimesi, kes äh, kokku puutuvad selle probleemiga, näiteks õpetajad. nii et, et äh, ühiselt teiega peame vaatama, kuidas tuleme toime kultuuriliste, majanduslike ja poliitiliste juurtega radikaliseerumise kontekstis sest et äh, just nimelt see kõik äh, põhjustab äh, ekstremismi ja vägivalda. me tahame teada, millised on seosed ülemaailmse konteksti ja kohaliku konteksti vahel. millised on need humanitaarväljakutsed, mis meie ees seisavad ja kas me suudame olla nende ülesannete kõrgusel, mida kodanikud meile on seadnud. ja kuidas me suudame need kogukonnad Euroopas integreerida. ekstremism ja radikaliseerumine internetis on samuti teema, millega tuleb tegeleda. näiteks minu koduriigis me oleme sõlminud Prantsusmaaga koostöölepingu, tegemaks koostööd just nimelt selles konkreetses valdkonnas ning me oleme juba koostanud dokumendi, me tahame koostada teatud põhiõig-, äh, seaduslikku akti, et millised põhiõigused me peaksime interneti vallas tagama, mis tä-, mida tähendab interneti vabadus, me ei taha inimeste õigusi piirata, aga tahame teostada kontrolli, et inimesed kasutaksid internetti vastutustundlikult ja läbipaistvalt. ning äh, tahame siis vähendada võimalikke äh, ekstremismijuhtumeid, mis on seotud just nimelt internetiga niisiis äh, libe komisjon äh, tegeleb samuti selle teemaga julgeoleku aspektist, aga meie tahame sellega lidu, siduda veel ka kultuuri, äh, sellepärast et me ei saa vältida seda vastutust, mis meie ühiskonnal selles vallas on. ja nüüd tutvustaksin meie eksperte, kes meil täna siin on. kõigepealt on siin kohal proua Kann Eh, esinaine ei ole kindel, kas ta loeb õigelt paberilt teksti maha. Eh, tegemist on siis ehm, organisatsiooni Inspire eh, direktori ja kaasasutajaga, tegemist on Londonis asuva organisatsiooniga, mis võitleb soolise võrdõiguslikkuse ja naiste rolli suurendamise eest. ma arvan, et te meile kõnelete meile kindlasti oma tööst, oma tööst kodanike ühiskonnaga ja te teete just koostööd koolide ja naistega siis on meil siin härra Kristensen, kes on sõltumatu ähm, nõuandja äh, ajalooõppe äh, küsimustes ja tema räägib meile, kuidas äh, aja, ajalugu koolides õpetada ja see on meie jaoks samuti väga oluline teema. Te kõnelete meile sellest, kuidas ajalugu ja õige arusaamine ajalugu Äh, saab edendada vastastikust mõistmist, sest see on äärmiselt oluline ja pärast kahte esimest ettekannet on meil umbes pool tundi küsimusteks ja vastusteks. ja siis veel kaks ettekannet. kõigepealt härra Thibaud de Montbrial, tema on jurist ja Prantsuse sisejulgeolekukeskuse asutaja ning tema käsitleb äh, kultuurilist identiteedi ja siis on meil veel siin ka härra Berger, kes on äh, sõnavabaduse osakonna direktor UNESCO-st. nii et, et meil on suurepärased eksperdid siin täna kohal jah, ähm, neljapäeviti on äh, meil natukene raske üritusi korraldada, sest paljud ähm, kolleegid peavad koju minema, äh, aga ma võin teile kinnitada, et need, kes kohal on, tunnevad teie ettekande vastu väga suurt huvi. Äh, nii et, et kõigepealt annan sõna proua Kahnile, aitäh! aitäh, aitäh selle sissejuhatuse eest ja tere päevast kõigile. tahaksin äh, tänada Kultuuri- ja Hariduskomisjoni võimaluse eest kõnelda teiega oma mõtetest selles osas, mis puudutab radikaliseerimise ärahoidmist. ma olen nõus nende soovitustega, mis on äh, selle komisjoni ähm, arvamuses äh, libekomisjonile, see arvamus on koostatud selle aasta septembris. mul oli väga hea meel näha, et soovitus üks selles arvamuses kinnitab, et liikmesriigid peavad edendama vabadust, inimõigusi, demokraatiat, võrdseid võimalusi, inimväärikuse austamist ja et see on Euroopa Liidu kohustus ähm, austada põhivabadusi, õigusi ja kodanike julgeolekut ja samas austada ka keelelist, kultuurilist ja religioosset mitmekesisust. Äh, täna tahaksin keskenduda punktile kaksteist selles arvamuses, kus komisjon äh, rõhutab ja ma äh, tsiteerin, rõhutab, kui oluline on naiste roll radikaliseerumise ärahoidmiseks perekondades Äh, see oli üsna lühikene lause, äh, aga ma tahaksin kõnelda sellest, miks naised on selles kontekstis olulised, aga mitte ainult äh, pereringis. samuti tahaksin näidata, kuidas naiste väestamine ja täielik osalus ühiskonnas muudab meie ühiskonna tugevamaks ekstremismi vastu. naiste roll iseäranis äh, Äh, jääb tihtipeale tähelepanuta, seda ei hinnata. ja samuti tahaksin natukene rääkida koolide rollist ja sellest, kuidas koolid saavad suurendada õpilaste vastupanuvõimet, õpetades neid kriitiliselt mõtlema, edendades oma mõtteid ja seisukohti avalikult arutama ja kui oluline on edasi anda põhiväärtusi, mida ma juba ka mainisin varem haridus on oluline ning koolid mängivad selles osas väga olulist rolli aga enne kui ma seda kõike teen, tahaksin väga lühidalt kõnelda oma organisatsiooni Inspire tööst. tegemist on vabaühendusega, kodanikuühiskonna ühendusega. Ühendkuningriigi valitsusel on oma terrorismivastases strateegias neli suunda kaitsta, jälitada, ette valmistada ja ära hoida. ja ärahoidmine on töö, mille eesmärk on äh, takistada inimestel terroristideks saamist või terrorismi ja äärmusluse toetamist. minu organism, äh, minu organisatsioon keskendub just nimelt sellele valdkonnale, me hoiame ära radikaliseerimist ning esitame väljakutseid ekstremistlikele narratiividele, mis võivad viia inimesi radikaliseerumiseni, nii et, et meie töös me äh, tegutseme altpoolt ülespoole, mitte ülevalt poolt allapoole Eh, ja kodanikeühiskonna organisatsiooniga oleme otseses kontaktis eh, moslemite kogukondadega ja, ja võimuorganitega Äh, moslemiorganisatsioonide roll on minu arvates äärmiselt oluline, eriti kui esitada väljakutse ekstremistlikele ideoloogiatele, mis tahavad ennast legitimiseerida, äh, tuginedes islamile, nagu näiteks Al-Qaeda või esitame ka väljakutse paremäärmuslikele rühmitustele, kes ei tee vahet islami ja islami äärmusluse vahel ja niimoodi mustavad äh, islamit ja esitavad vägivalda moslemite vastu. moslemite hääl on oluline selles võitluses. osa meiest, meie tööst on edendada siis vastunarratiivi Daeshi ideoloogiale ja just nimelt ideoloogilist vastunarratiivi eh, ISISe eh, ja Al-Qaidale. Eh, moslemi kodanike organisatsioonid ja usuorganisatsioonid on selles osas väga olulised, politsei, valitsus ja teised asutused selles valdkonnas juhi rollis olla ei saa. Nemad ei ole kursis islami usutekstide ja intellektuaalsete traditsioonidega ja seetõttu ongi partnerlus niivõrd oluline. me oleme välja selgitanud selle, et naistele ei õpetata neid usulisi vastunarratiive ja seetõttu ei saa ka nad oma lastele neid õpetada ja seda paljudel põhjusel, usujuhid on nõrgad, e, usuasutused e, on halvasti varustatud ning usuõppekavad ei käsitle ajastu jaoks olulisi küsimusi, nii et, et selles valdkonnas on vaja teha ära palju rohkem. Inspire loodi kahe tuhande kaheksandal aastal ja see on siis äh, ekstremismivastane ja naiste õiguste organisatsioon. oleme tegu-, teinud koostööd koolide, õpetajate, politsei, kohaliku ja keskvalitsusega, moslemite kogukondadega ja üks kampaania, mille käivitasime aastal kaks tuhat üksteist, oli džihaad vägivalla vastu ja sellel oli kaks eesmärki. Eh, esiteks moslemisena tahtsime nii-öelda tagasi võtta sõna džihaad moslemi äärmuslastelt, kes meie arvates olid kaaperdanud mitte üksnes selle sõna tähenduse, sest džihaad tähendab eh, võitlus õiglase ja hea asja eest, vaat nad olid ka kaaperdanud meie usu, et õigustada sellist vägivalda. meie võitlus on suunatud vägivalla vastu ja iseäranis naiste ja tüdrukute vastase vägivalla vastu ja terrorismi vastu niisiis meie džihaad vägivalla vastu deklaratsioonile kirjutasid alla osalejad kolmekümne kahest riigist kogu maailmast ja äh, New York Times, The Guardian mm, ja, äh, ja äh, Araabia Ühendemiraadides leidis meie kampaania kajandamist. tegemist oli kampaaniaga, mida juhtis moslemi naised. me tegutseme väga aktiivselt sotsiaalses meedias sest me saame aru, kuidas Daesh ja paremäärmuslased kasutavad Internetti ja sotsiaalset meediat selleks, et inimesi internetis radikaliseerida näiteks eh, kiri, mille ma kirjutasin eh, noortele tüdrukutele ja selgitasin, miks nad ei peaks liituma ISISega, seda loodi nelikümmend viis tuhat korda seitsmekümne kahe tunni jooksul kõikides riikides üle kogu maailma. Eh, punkt punkti haaval ma selgitan selles kirjas, millised on Daeshi valed ja me saime väga positiivset tagasisidet, paljud koolid kasutavad nüüd seda kirja eh, selleks, et selgitada inimestele, milline on vahe islami ja islamismi, islami äärmusluse vahel eh, meie eh, viimane kampaania oli vastuseks ISISe nõndanimetatud kalifaadi väljakuulutamisele. Nad kutsusid kõiki üles vanduma truutust al-Baghdadile, ise hakanud kaliifile meie moslemi naistena ei jõudnud oodata, kuna mehed hakkavad midagi tegema ja meie tahtsime kaitsta oma lapsi, oma perekondi, oma kogukondi ja me leidsime, et oleks oluline näidata, et me ei ole eh, Daeshiga nõus. Eh, me võtame sõna nende vastu, me seame kahtluse alla nende religioossed ja poliitilised seisukohad Äh, asugem seisukohtade, seisukohal oli kampaania, millega alustasime möödunud aastal ja me saime aru, kui oluline on, et naised oleksid just juhi rollis. Äh, ajaleht Sun, mis on suurimate müüginumbritega ajaleht Suurbritannias, toetas meie kampaaniat ja kasutas äh, meie kampaania pilti ka oma esilehel Eh, seal on pilt moslemi naisest, eh, kes kannab hidžaabi, eh, mis on Ühendkuningriigi lipuvärvides. me ei näe mitte mingisugust konflikti olla, olla samaaegselt moslem ja Suur, Suurbritannia kodanik. ja see on, sest et ekstremistid ütlevad, et ei ole võimalik olla britt ja moslem samaaegselt, nii et, et me tegime seda just nimelt selleks, et astuda vastu paremäärmuslastele niisiis, Sun kirjutas ka äh, juhtkirja sellel teemal ja rõhutas, et oluline on väljakutse esitada mitte ainult äärmuslusele, vaid ka islamofoobiale ja sellel aastal, kui teid siis massimõrv Tuneesias, äh, siis äh, San palus meie organisatsioonil kirjutada manifesti vihkamise vastu. me rääkisime seal sellest, et ka meie, moslemid, toetame demokraatiat, õigusriigi põhimõtteid, sallivust, kuidas me peame hukka mõistma vihaõhutajad, teavitama äärmuslikust sisust internetis Äh, ja me saime suurepärast tagasisidet nii moslemitelt kui ka mittemoslemitelt, kõik toetasid neid ideesid ja väärtusi, millest me kõnelesime. Äh, Sun on küll paremäärmuslik aja, parempoolne ajaleht, ometigi ta näitas, et et ei ole, et nemad ei näita moslemitele näpuga, ei näe meis viiendat äh, kolonni, vaid me suudame ühiselt kaitsta oma riigi väärtusi ja suudame seda, ainult ühiselt tegutsedes suudame lüüa ekstremismi ja nad tegid seda kõike koostöös moslemi organisatsiooniga, vaid veel lisaks sellele moslemi naisorganisatsiooniga. ja nad saatsid sõnumi ka nendele brittidele, kes ei ole moslemid, et moslemid on osaks meie riigist. paljud ajalehed Euroopas räägivad moslemitest kui probleemsest kogukonnast. ma arvan, et paljud ajalehed võiksid õppida sellest, mida Sun tegi meedia peab aru saama, milline on nende roll, mitte üksnes ekstremismile väljakutse esitamises, vaid ka selle kultuuri loomises, mis tagab inimväärikuse austamise, võrdsuse ja mittediskrimineerimise. ainult ühisest, ühiselt tegutsedes ja mitte kogukondi võõrand, võõrandades eh, saame me või vältida radikaliseinud Eh, oma kampaania osana käisime ka kaheksas linnas Inglismaal ja Walesis, eh, eh, puutusime kokku sadade moslemite naistega ja meil oli neli e-, eesmärki. tahtsime õpetada naistele teoloogilisi vastunarratiive, aidata neil ära tunda radikaliseerumise varaseid märke, mida nad võivad oma lastes või pereliikmetes märgata tahtsime juhtida tähelepanu nendele asutustele, mis võivad neid abistada ja toetada ja tahtsime luua usaldust ja partnerlust nende ametite ja kogukondade vahel ja tahtsime naisi eh, kaasata ja inspireerida selles töös juhtirollis olema. ja üks põhjus, miks ma seda teen, on see, et ma olen näinud, kuidas naised aitavad radikaliseerumist ära hoida. ma olen näinud, kuidas naised on valmis esitama väljakutseid vihaõhutajatele ja eh, meestele perekonnas, kui neil on äärmuslikud vaated Äh, äh, naised äh, pigem kui mehed on valmis tegema võimudega koostööd, et oma peresid kaitsta. naised on valmis olema oma kogukonnas juhiks. Nad on kasutamata abiallikas, aga tihtipeale me ignoreerime neid ja neie võimeid. aga emadena suudavad nemad Äh, just kindlaks teha, kes on need haavatavad inimesed, äh, suudavad avastada varase radikaliseerumise märke, naised teavad, millised need märgid on. Äh, nad saavad sünnist saati edendada tugevat Briti moslemi identiteeti või Euroopa moslemi identiteeti ja seda on väga vaja naised saavad tugevdada noorte vastupanuvõimet ekstremistide narratiivile. Euroopa kahekümne esimese sajandi kontekstis on see äärmiselt oluline haridus, kui seda korrektselt kasutada, saab vält-, saab kaasa aidata islami ekstremistliku interpretatsiooni vältimisele oma ko kogemuste põhjal ma võin öelda, et naised on palju eh, suurema tõesusega need, kes võtavad äärmusluse vastu sõna, nad näevad, kuidas ekstremistid eh, neid, nende lapsi varitsevad ja nemad on seetõttu valmis tegutsema Äh, ajalooliselt ei ole Ühendkuningriigis võimuasutused äh, otse naistega ühendust võtnud, tihtipeale nad äh, on pöördunud, need on ise hakanud kogukonnajuhtide poole ja mitte naiste poole. nüüd on aga hakanud olukord muutuma ja paljud asutused on aru saanud, et selleks, et naistega koostööd teha, peab otse pöörduma naiste poole ja mitte kogukonnajuhtide poole liikmesriigid peaksid endilt küsima, milliseid strateegiaid nad kasutavad, et otse naisteni jõuda, et kuulda naiste häält, et neid väestada, et äh, aidata neil ära äh, hoida radikaliseerumist Äh, naised äh, on äh, valmis ka kõige sellepärast protesteerima, et nad näevad, kuidas äärmuslased nende õigusi ohustavad. sellepärast, et kui usuäärmuslased võimule saavad, siis nad piiravad naiste võimu, naised teavad seda ja seega, kui nad, nad teavad, et kui nad võitlevad radikaliseerumise vastu, siis nad kaitsevad ka oma õigusi. niisiis, ähm, need riigid Eh, kus on palju terroriste, on just riigid, kus naised on tõrjutud seisundis. Eh, Isabel Gorman ja ma tsiteeriksin, eh, ühiskonnad, mis investeerivad naiste äh, võimustamisse on heal teel, need muutuvad rikkamaks, stabiilsemaks, paremini juhitavaks. Need riigid aga, mis piiravad naiste haridust ja töö saamise võimalusi, äh, on allakäigukursil, nad on vaesemad, haavatavamad, seal on rohkem korruptsiooni ja äh, nad on aldimad ekstremismile. oluline sõnum siin on, et naiste äh, väestamine tugevdab ühiskonda ja on kaitseks äärmusluse vastu. Eh, paljud poliitikad eh, üritavad eh, ära hoida radikaliseerumist, lähenedes teemale ainult julgeoleku vaatevinklist. aga me peame aru saama, et naiste õiguste puudus ja äärmustus on omavahel seotud ja me peame aru saama, milline on naiste roll võitluses äärmusega Eh, naised aitavad ka kaasa konfliktide lahendamisele ja jätkusuutlikule rahu loomisele. Eh, näiteks eh, kahe tuhandenda aasta ÜRO Julgeolekunõukogus on see põhimõte kirjas, kui võeti vastu resolutsioon sada, tuhat kolmsada kakskümmend viis väga tihti aga uuringud näitavad seda, et rahvusvaheline kogukond ei hinda seda tööd, mida naised teevad just nimelt rohujuure tasandil aga kuidas me saame näiteks kõrvale jätta need Nigeeria naised, kes äh, pärast seda, kui Boko Haram röövis kolmsada tüdrukut, just naised olid need, kes tulid kõigepealt meelt avaldama, kampaaniaid korraldama, tegutsemist nõudma. tuhanded kristlased ja moslemi naised äh, Nigeerias tuli, lõid rühma naised äh, ilma piirideta selleks, et võidelda Boko Harami ja äärmusluse vastu ja näiteks Pakistanis oli just Amanu Nisa see, kes äh, astus vastu terroristlikule propagandale ja rääkis alternatiivset lugu. väga oluline on, et riigid toetaksid naisi selles tegevuses. Äh, vaatamata sellele, et rahvusvaheline kogukond on võtnud äh, kohustuse kaasata naised läbirääkimistesse ja rahu loomisse, osalevad naised ainult nelja protsendi ulatuses rahukõnelustel Eh, liiga eh, tihti võitluses ekstremismiga eh, ignoreeritakse seda rolli, mis naistel võiks olla. äärmuslased saavad aru, et naised ei ole ühiskonnas mitte olulised, aga nad suhtuvad erilise põlgusega naisõiguslastesse ja naisaktivistidesse ja me näeme Ühendkuningriigis, kuidas meid otseselt rünnatakse ja seetõttu peavad liikmesriigid investeerima just nimelt naiste kod kodanikeühiskonna organisatsioonidesse, sest need organisatsioonid aitavad radikaliseerimist äh, ära hoida ning äh, tahaksin nüüd kõnelda ka koolide rollist. Äh, Suurbritannia valitsus hiljuti muutis seadust ja nõudis, et koolid hoia-, aitaksid kaasa et Eh, inimeste terrori-, ära, ära hoidmaks inimeste terrorismi teele sattumist. ja viimased andmed näitavad, et et väga paljud eh, noored, eh, kes on kohtusse sattunud just nimelt terrorismi tõttu, on noored vanemad kui kaheksateist aastat ja me peame vaatama, kuidas me saame neid toetada, ma rääkisin siin Lailast, seitsmeteistkümneaastasest tüdrukust, kes oli tütarlaps, keda saatis saada inseneriks, aga aga siis ta hakkas eemale hoidma sõpradest, õppetundidest. tema suhtumine muutus Eh, ja mingil hetkel hakkas talle tunduma, et lääne ilmalik haridus ei taga talle kohta taevas ja islamiharidus oli selleks vajalik. mis siis eh, Lailaga juhtus? Eh, kool sai aru, et Laila vajas toetust, nad jagasid oma muret vanematega, vanemad tundsid kergendust, sest ka nemad olid tütre pärast mures, aga ei teadnud, mida teha. Laila juhiti valitsuse toetusprogrammi Channeli juurde ja seal Äh, aitati siis äh, tal jagu saada islami äärmuslikust tõlgendusest, millega ta oli interneti teel kokku puutunud. politseid polnud vaja kaasata, aga see on jällegi näide sellest, kuidas kool saab ära hoida radikaliseerumist. Äh, koolid saavad suurendada inimeste vastupanuvõimet radikaliseerumisele, õpetades universaal, millised on universaalsed väärtused, sallivus ja nõnda edasi Eh, Briti põhiväärtused on demokraatia, õigusriik, individuaalne vabadus, vastastikune austamine ja sallivus nende suhtes, kellel on teistsugune usk või veendumus. koolid eh, näevad seda kui teatud kaitsemeetmed. koolid peavad kaitsma inimesi naiste suguelu moodutamise eest, naiste äh, Eh, laste eh, seksuaalse ärakasutamise eest, narkokuritegude eest, sundabieludest. see on jällegi eh, üks viis, kuidas koolid saavad ära hoida laste radikaliseerumist. koolid peaksid treenima oma personali, et nad tunneksid ära radikaliseerumise varased märgid, välja töötama selgeid poliitikaid ja minu arvates on see väga positiivne samm, mis Ühendkuningriikide valitsus on teinud, pannud siis selle kohustuse seadustesse ja meie organisatsioon on koolitanud kuutsadat äh, koolijuhti ja samuti on õpetanud vanematele, millised on radikaliseerumise ohud ja õpetajad on tunnistanud meie töö olulisest. me, vastuseis on tulnud äh, äh, ja on öelnud, et me tahame inimeste järele nuhkida ja et me tahame pärssida arutelusid tundides, kõik sellised väited on valed meie tahame inimesi kaitsta, mitte nende järele nuhkida ning me just äh, soovime seda, et koolis toimuksid arutelud ja debatid, me ei taha neid lämmatada. ja mõnede inimeste jaoks on kool võib-olla ainukene koht, kus nende seisukohad seatakse kahtluse alla, eriti kui inimesed tulevad äh, radika-, radikaalsest äh, perekonnast Äh, üks kool rääkis meile, kuidas tema äh, üks poiss, kelle isal olid paremäärmuslikud seisukohad, äh, oli väga tugevalt mõjutatud oma isa seisukohtadest ja teine juhtum, kus jällegi samasugused radikaalsed vaated olid ühel tüdrukul, sellepärast et tema isal olid sellised vaated, nii et, et me üritame sellise sallimatusega võidelda ning koolid peavad siin tõesti mängima väga olulist rolli ja hakkan nüüd lõpetama Äh, väga oluline on äh, koolitada personali äh, ja see ennetamise kohustus koolides jõustus siis selle aasta juulis ja me peame suutma teha vahet tavalise moslemi usutavade vahel ja e-, äärmusluse vahel. see, kui keegi kannab pearätti, siis see ei tähenda, et tal on äärmuslikud vaated ja väga oluline, et koolipersonal saab vastava koolituse, sest muidu nad võivad teha vigu ja võivad moslemeid veelgi võ võõrandada. nii, koolid peavad inimesi kaitsma radikaliseerumisest, nad peavad looma vastupanuvõimet noortes inimestes, andma neile õiged väärtused ja vahendid, et nad saaksid kriitiliselt analüüsida seda, mida nad loevad. sellega ma lõpetaksin ja suur aitäh võimaluse eest siin sõna võtta very very interested to hear you and so this experience on the field and also see oli väga huvitav suur tänu teile teie huvitava ülevaate eest, teil on teoreetiline ja ühelt ja teiselt poolt ka isiklik lähenemine ja kirjeldab väga hästi strateegilist rolli, mida naised kannavad, vabaühendustel on selles osas tähtis roll, tähtis roll on ka koolidel ja peredel, kõikehõlmav lähenemine on siin hädavajalik. toonitaksin ka ajakirjanduse ja interneti vastutust mõned äh, on rohkem äh, äärmusluse ohus kui teised äh, ja kool on koht, kus selle vastu saab võidelda. järgmisena saab sõna vabandust, kas järgmine kõneleja on härra Montreal? ei, ei, siiski härra Kristjanson. palun, härra Kristjanson ja seejärel ootavad meid ees küsimused ja vastused. Yeah. Madam Chair, ladies and gentlemen, thank you for this. proua esimees ähm, lugupeetud daamid ja härrad, suur tänu teile selle võimaluse eest rääkida täna sellest, millised algatused võivad aidata äärmuslaste vastu ning kuidas ajalugu sellele samuti saab kaasa aidata kui me kohtume teis, teiste lugudega, teiste narratiividega, mis lähevad vastuollu meie enda oma versiooniga sündmustest, äh, siis äh, võivad, võib uus info ja uued teadmised mõjutada meie seisukohti, see samuti võib aidata kaasa sallivuse tekkimisele. see on minu ettekande pealkiri, kuidas saab ajalooõpe aidata kaasa äärmusluse ärahoidmisele. olen siin täna selleks, et esindada Eurocleot Euroopa Ajalooõpetajate Liitu. Euroclio hõlmab neljakümmend kaheksat sõltumatut liikmesorganisatsiooni kes, mis koondavad ajaloo ja kodakondsuse õpetajaid kahekümne teises, neljakümne seitsmes erinevas riigis. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta seitsmeteistkümnendal märtsil said ähm, Pariisis kokku meie haridusministrid, kes rõhutasid, et meil on vaja hariduse rolli tähtsust tugevdada, meie ühiste väärtuste õppes, vabaduse, sallivuse, mittediskrimineerimise õppes, ähm, sotsiaalse ühtekuuluvuse suurendamises ning meie noorte inimeste muutmise protsessis vastutustundlikeks, avatud ja aktiivseteks ühiskonnaliikmeteks. paar nädalat hiljem tulid kokku Taanis paarsada ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajat neljakümnest riigist ja rääkisid sellest samast Pariisi deklaratsioonist ning rääkisid sellest, kuidas seda ellu viia. Nende töö tulemuseks oli Helsingori deklaratsioon. Pariisi deklaratsiooni loosungid on olulised ning ajalooõpe saab nende eesmärkide poole püüdlemises tähtsat rolli mängida Euroclio ülesandeks on toetada vastutustundliku ja uuendusliku ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja pärandiõppe arendamist, mis omakorda peaks aitama kaasa kriitilise mõtlemise, vastastikuse austuse, rahu, stabiilsuse ja demokraatia väljakujunemisele. vastutustundlik ajalooõpetus Euroclio tõlgenduses tähendab seda, et me peame õpetama õpilasi mõistma, et ajalugu on tõlgendus, me peame leidma tõendeid ajaloolistest allikatest, viitama neile selleks, et mm, kontrollitud argumente leida vastusteks küsimustele, samuti on tegemist keerulise äh, distsipliiniga, kus on erinevaid tasandeid ja narratiiv on alati, on valiku küsimus. ja lõpetuseks oluline on see, et ajalugu põhineb väärtustel ning äh, on alati suhtes praegu kehtivate väärtustega nii et äh, ajalooõppes tuleb arvesse võtta seda mitmetasandilist perspektiivilist lähenemist. selleks, et kooli ajalooõpet võtta arvesse ühiskonna ajalugu, ajaloolist kultuuri, akadeemilist ajalugu, teadusuuringuid ja poliitilist kultuuri, ajaloo kasutamist, kuritarvitamist, väärtusi, suhtumisi ja nii edasi, selleks tuleb õpilastest välja arendada ajalooline teadlikkus. lähtuvalt eelnevast otsustasid Helsingeri konverentsil osalejad äh, kehtestada Pariisi deklaratsiooniga seoses endale järgmised eesmärgid ajalooõppe valdkonnas selleks, et Pariisi üleskutsele vastata, peavad ajalooõpetajad töötama välja uusi väljaõppehariduse töövahendeid, ressursse, toetama reforme ja riiklike avalike õppekavade ja eksamikavade ülevaatamist, toetama võrgustikutööd, dialoogi ja koostööd selleks, et seda kõike teha, on meil vaja rohkem õpilasekesket äh, õpetust ähm, identiteedi küsimuses, arvamuste kujundamise küsimuses ähm, ja informatsiooni leviku küsimuses digitaalajastul. samuti on meil vaja äh, koostööd, äh, pedagoogilist koostööd, mis oleks kvaliteetne ning mitmekesisust kajastavat ajalooõpet. Helsingeri deklaratsiooni sõnumid lähtusid tähelepanekutest Euroopa ajalooõppe praeguse olukorra üle. mitmetes riikides on ajaloo õppekavade esimeseks osaks küll põhimõtted nagu demokraatia, kodaniku, kodanike kujundamine, demokraatia, sallivus, mitmekesisus, kuid õppekava viimastelt lehekülgedelt selgub, et äh, lõpptulemuseks on äh, keskselt korraldatud kirjalik äh, eksam, kus tuleb taasprodutseerida lihtsalt fakte sõdadest, kuulsatest meestest ja kuupäevadest. niisiis tegime järelduse, et eesmärkide ja eksamiraamistike vahel oh, valitseb ebakõla. mina olen siin Taani ajalooõpetajana just ähm, Taani praeguse õppekava tõttu. õppekava esilehekülgedel võite lugeda samu põhimõtteid, mida kirjeldatakse kogu Euroopas e-, ajalooõpetuse eesmärkidena, kriitiline mõtlemine, ühiskondlik kodanikutunde ülesehitus, demokraatia, sallivus, mitmekesisus, aga eksam e, toimub kohalikul tasandil, lähtub sellest õppekavast, mille on ja, ja kirjandusest, mille on valinud õpetaja ja klass üheskoos, lähtutakse just nimelt nendest samadest esimestest eesmärkidest. ka hindamine lähtub nendest eesmärkidest ning õpilased peavad esitama oma ettekanded, argumenteerima ning arutlema nende üle. Taani keskkoolides, gümnaasiumites räägitakse korraga nii ajaloost kui ähm, olevikust, äh, nende vahelistest suhetest, räägitakse kultuurilistest kohtumistest, identiteedist, rändest, demokraatiast, Lähis-Idest, Lähis-Idast. Need on teemad, mida Taani gümnaasiumites äh, üldiselt õpetatakse. see on vähemalt äh, üks üritus, üks katse saavutada kooskõla õppe sisu ja eksamiraamistiku vahel eesmärkide ja eksamiraamistiku vahel. Taani õppekava peamiseks eesmärgiks võib öelda ka, et meie eksamid peavad kajastama igapäevaelu klassiruumis ja igapäevaelu klassiruumis peab omakorda kajastama elu meie ühiskonnas. see on tsitaat kahe tuhande üheksandast aastast ja selle tsitaadi autoriks on meie praegune kult-, kultuuriminister, endine haridusminister kui me võtame nüüd Pariisi deklaratsiooni ja Taani õpilase tsitaadi, millega ma ettekannet alustasin ning võrdleme neid kahte. ja seejuures mõtleme, kuidas Taanis ajalooõpetaja õpetus on korraldatud siis äh, sellest lähtuvalt võib jõuda järeldusele, nagu Euroclio jõudis, et äh, ajalooõpe võib aidata kaasa radikaliseerimise ärahoidmisele. selle ettekande põhjal on äh, Euroclio teinud kultuurikomisjonile järgmised soovitused tuleks teha Euroopa Komisjonile ettepaneku lihtsustada e- Erasmus pluss liikuvuse eeskirjad, nii et oleks võimalik ka õpetajatel algatusi teha enda professionaalseks arendamiseks, kasutada Erasmus plussi ja K3 ning Horisont kaks tuhat kakskümmend võimalusi edendada neid, et teha koostööd, toetada Euroopa ajaloomaja kui ajaloolise dialoogi, rände ja mitmekesisuse äh, lihtsustamise koda kasutada äh, elukestva õppeplatvormi, teha koostööd Euroopa Nõukogu ja ÜRO organitega sellistes raamistikes äh, nagu ähm, demokraatliku kodakondsuse, inimõiguste hariduse õpe ning üleilmse kodakondsuse alane õpe. ning paluksime lõpetuseks kultuurikomisjonile võtta arvesse ka seda, et investeeringud haridusse on pikaajalised ning ei anna kiireid tulemusi. lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud esimees, suur tänu teile tähelepanu eest! suur tänu teile väga selgete, huvitavate ettepanekute eest, teie analüüs oli selge ja teie lõpete panekud olid äh, väga kasulikud meie töö seisukohast. me äh, jätkame oma tööd ja võtame seda arvesse. nüüd äh, on plaanis küsimused kolleegidelt. kolleeg Zver, palun. suur tänu, et andsite mulle sõna suur tänu, et äh, otsustasite korraldada sellise äh, kuulamise väga päevakajalisel teemal. mul on väga hea meel, et nii äh, väärikad asjatundjad on kutsutud siia kuulamisele. sooviksin avaldada toetust proua Sara Kaanile, Inspire direktorile kes ähm, oma ettekandes lähtus äh, omaenda isiklikest kogemustest, kes näitas meile, kuidas inimesed äh, võitlevad äh, demokraatliku dialoogi nimel, kuidas inimesed võitlevad selle nimel, et ühiskond muutuks paremaks ning võimaldaks sellist dialoogi. loomulikult peame me tagama üleilmse lähenemise. kodanikuühiskond, kirikud ähm, ning ähm, teisedki vabaühendused peavad äh, kogu selles töös osalema. proua Khan rääkis naiste rollist. naiste roll vajab esiletõstmist. naiste roll jääb sageli tähelepanu alt kõrvale, eriti islamikultuuris. naised võivad aidata kaasa näiteks laste haridusele ja väga suurel määral. aga kui me näeme neid sõnu naiste roll hariduses, siis äh, küsime kohe endalt, et milline on meeste roll hariduses. minu koduriigis on tekkinud hoopis teistsugune nähtus haridussüsteem on muutunud naiste pärusmaaks. nii et me peaksime rääkima ka sellest, kuidas rohkem mehi kaasata haridussektorisse ja laste harimisse. mul on väga hea meel, et siin on ka Euroclio esindaja kohal. Euroclio on viimastel aastakümnetel täitnud tähtsat rolli. eriti õppekavade kujundamisega seoses, kui uued riigid tekkisid üheksakümnendatel need, kes, kellest nüüd on saanud uued liikmesriigid, siis hakati koostama uusi õppekavasid ja üheksakümnendatel mõnikord need õppekavad ei ei kajastanud sugugi mitte reaalsust, tegi, oleme teinud koostööd Eurocleoga, tegime Eurocleoga koostööd ka Euroopa Parlamendis ning üheskoos tuleb leida võimalus luua õhustik, millest lähtuvalt saab pidada nii-öelda normaalset dialoogi meie ühiskonnas. täna me räägime muudkui pagulaste kriisist, räägime sellest, et me ei taha erinevaid ühiskondi, oma ühiskonda arenema, kuid selle ühiskondade killustumise ärahoidmiseks on meil vaja töövahendeid ning me oleme selle protsessi alguses. suur tänu! ma pean äh, paraku regikomisjoni minema ning äh, paluksin äh, proua Kaanilt siis kiiresti vastata küsimuse. esitan selle küsimusega proua, esitan oma küsimuse ka härra Montrealile, kes helistab hiljem. härra Kristjanson, üks teie soovitusi oli Euroopa ajaloomaja toetada, et ajaloolist mitmekesisust austada ja nii edasi. see üllatab mind see tundub mulle nagu ülevalt alla peale surutud lähenemine, tegemist ei ole tegelikult ettepanekuga, mis äh, on äh, leidnud Euroopa Parlamendis üldise toet-, üldist toetust. kuidas selline kauge organ saab äh, teha üldist panust viiesaja miljoni, viitesajat miljonit inimest puudutavale küsimusele? <clears throat> suur tänu, oli väga huvitavad ettekanded, mõned, mõlemad kõnelejad rääkisid tähtsatest teemadest, aga minu jaoks oli äh, kõige olulisem võib-olla naiste rolli esiletõstmine, ma arvan, et see on nii oluline, sellepärast et mida? et naistel on tõsiseid probleeme ja neil on mängida tähtis roll. proua Kaan, te ütlesite oma ettekandes väga väga olulise asja. me peame siin võrdlema äh, äärmuslust ja kultuurilisi erinevusi ja tegema neil kahel asjal vahet me peaksime olema väga ettevaatlikud, kui me üritame määratleda, millised seisukohad on äh, radikaalsed ja millised seisukohad pole vastusvõetavad, millal on meil õigus sekkuda kui äh, kellegi isa on liiga konservatiivne, kas meil on siis õigus sekkuda ja millal on meil õigus sekkuda, mina isana olin ka väga konservatiivne ja mulle ei oleks meeldinud, kui isa oleks minu kasvatusprotsessi sekkunud. mina olin äh, migrant, olin Poola külalisprofessor Saksa ülikoolis ja ma äh, tunnen mõnikord äh, Saksa õpetajad ei saanud aru, kui oluline oli minu jaoks Poola kultuuri edasiandmine ah, minu tütrele. Nemad leidsid, et see oli võib-olla liiga konservatiivne, liiga äh, religioosne ja nii edasi väga,. väga-väga raske on äh, siin neid äh, selgeid jooni tõmmata. ja teine ettekanne, härra Kristjansoni ettekanne Teie, härra Kristjanson, äh, rääkisite sellest, kuidas me ajalugu peame õpetama. aga me teame, et ajaloo õpetamisel on olnud ka teisi äh, funktsioone, äh, rahvusidentiteedi alalhoidmine, põlvkondade vahel teadmiste edasiandmise, andmine rahvusajaloo kohta, riikliku ajaloo kohta, Poola, Taani, Saksa ajaloo kohta väärtuste õppimine minevikust esitaksin teile küsimuse. mõnikord on mul tunne, et selline ajaloo õpetamine, seda ei nähta võib-olla äärmusluse vastase äh, võitlusena, võitluse vahendina ainuüksi. minu jaoks äärmuslust määratleb äh, vägivald, aga eks me igaüks võime seda määratleda, kuidas me soovime Eh, ja aga kriitiline suhtumine, kas see, see, lisaks sellele peaks olema ka ajaloo jaatamine, kas võib-olla on selles midagi eh, valet, kui me identifitseerime ennast Taani ajalooga ja tunneme ennast Taani, eh, Taani patrioodina, minu jaoks selline patrioodina tundmine ennast ja äh, kriitiline mõtlemine ei välista teineteist. saab äh, ju olla oma kultuuri ja religiooni tun-, tunnistajaga oma käitumise pool, poolest, aga, aga mitte olla seejuures radikaalne äärmuslane, äh, kes seab avaliku korra ohtu ka ajalooõppes peame olema väga ettevaatlikud, et e, mitte tõmmata neid piire valedesse kohtadesse ähm,. kolleeg Truppel. jaa, thank you, I would. Uh, kolleeg Truppel, suur tänu. ma tahaksin ka äh, tuua välja seda, mida ütles proua Kaan, islamistid on naistelt õigused ära võtnud ja seetõttu e, naiste rolli suurendamine on radikaliseerumise vastane meede, meil on väga palju meetmeid, väga palju programme, millega selle vastu võidelda. oluline on ka see, mida programm ütles, moslemid on üks äh, lahutamatu osa meie ühiskondadest ning äh, neid ei tuleks vaadata kui äh, neid kes jäävad meie ühiskonnast välja, eks ei kuulu meie ühiskonda, paljud noored meie ühiskonnas ei tunne end lahutamatu osana meie ühiskonnast ning seal tuleb meil suur töö ära teha. ja härra Kosmodemski, ütleksin teile, et tegelikult on vahe põhiväärtuste vahel vabadus ja usuvabadus ning ka usust loobumise vabadus ning ning äärmuslus, need kõik on erinevad asjad, äärmuslus on ka vihakõne, vägivald, teistelt väärikuse äravõtmine, nii et tegelikult neid jooni saab tõmmata kergelt. usuvabadus, usuvabadust kaitsevad Euroopa põhiväärtused ning äh, äärmuslus on kaks erinevat asja, sellepärast et äärmuslus võtab inimestelt õigused ära. aitäh! suur tänu nende küsimuste eest! loodan, et olete valmis neile ka väärikalt vastama, proua Kaan. me, minu arust ei ole roll, ainult naiste roll oluline, vaid ka vabaühenduste ja kogukondlike rühmituste roll. kas teil on kogemusi erinevates riikides äh, toimunud näiteks uskudevahelisest dialoogist vabaühenduste tasandil? võib-olla võiksite sellest rääkida? millestki muust, mis ei ole lihtsalt moslemi maailma tasandil. selline dialoog võib aidata meil uskudevahelist vastastikust mõistmist suurendada. ja ka ajaloo õpetamise kohta sooviksin öelda, et väga oluline küsimus tõstatati siin. ehk siis äh, inimesi tuleb aidata, et nad suuksid mõista, kuidas on võimalik äh, mitmekesisust käsitleda ka ajalooõppes. see on väga suur teema ning ühiskonnas tuleb meil ka minevikukonflikte analüüsida. minevikukonfliktid eh, ei ole meid tänaseni päris maha jätnud. mul oli vist üks küsimus, mis oli otseselt mulle suunatud. tahaksin korrata seda, mida ütles minu kolleeg Eh, on erinevus kultuuri ehk siis eh, kultuurilise, keelelise, usulise mitmekesisuse, usuvabaduse, eh, mis on see, mis teeb suureks meid, mis eristab meid diktaatoritest, türannidest ja mis teeb meist demokraatia, see, et me kultuurilisi erinevusi suudame respekteerida, et et vähemused saavad ähm, jätkata oma äh, usulisi ja, äh, ja muid traditsioone, kultuuritraditsioone, söögitraditsioone. ning mis puudutab nüüd ekstremismi, siis peaksime mõtlema selle peale, mida me defineerime ekstremismina igas liikmesriigis on selle kohta oma versioon, kui ähm, äh, kuidas äh, liikmesriikides definitakse definismi, meil ei ole endiselt liikmesriigid suutnud seda defineerida ja ekstremismi on veel raskem äh, seda defineerida. Briti valitsus on seda defineerinud kui aktiivset äh, opositsiooni Briti põhiväärtustele ja me ei tea samas, mis need põhiväärtused on, isegi Suurbritannias eneses on väga palju vaidlusi ja eh, eriarvamusi selles osas. mina leian, et ekstremism on see, et kui eh, kutsutakse üles vägivallale, kui eh, toetate diskrimineerimist, kui lubate inimestele põhiinimõigusi, see minu jaoks on äärmuslik näiteks isegi minu kui feministi jaoks sooline ebavõrdsus. kui äh, äh, diskrimineerite naisi, kas äh, see teeb teist ekstremisti kahekümne esimesel sajandil? minul on näiteks väga raske sellisest kontseptsioonist aru saada kui olete naiste õiguste vastu, kui te ei arva, et naiste, naised ei ole meestega võrdsed, kas see on ekstremistlik seisukoht, mul ei ole vastuseid sellele minu meelest eh, äärmuslikus, äärmusluse ärahoidmiseks leian ma, et on eh, selliseid ideoloogia, mis eh, vihkamist suurendab, mis meid nende vastu seab. oleme näinud, äärmusparempoolsed on näinud islamiste, kes selliseid seisukohti juurutavad ja Äh, dehumaniseerimine viib järgmisse sammuni, kus kutsutakse üles vägivallale teise vastu. see minu meelest on aga väga erinev äh, kultuurilise mitmekesisuse respekteerimisest, sest kokkuvõttes see on, see tähendabki, seda tähendabki ju inimõigused, see erisus on minu meelest täiesti selge ning teiste religioonidega koostööd tegemine, siis selles osas äh, tehakse, seda Suurbritannias päris palju, kui tehakse koostööd juudi usuliste kristlastega, samuti ka humanistlike rühmitustega, mitmekesisus, näiteks tehes koostööd äh, juudi usulistega, see on äärmiselt äh, oluline Ehm, seda ka näiteks selliste küsimuste pärast nagu Palestiina, sest pidevalt, kui toimuvad kokkupõrked ehm, Palestiina aladel, siis ehm, selle peale plahvatab ka antisemitism Suurbritannias, see aga ei ole aktsepteeritav. oleme vastupidist samuti näinud, kui on terrorirünnakud toimunud, siis eh, kasvavad moslemi, moslemite vastased eh, rünnakud, näiteks kui see eh, ka tapeti, siis rünnati moslemeid selle peale Suurbritannias ning meie kristlastest juutidest kolleegid tõstsid häält islamivähemuse kaitseks kokkuvõttes küsimus on ju selles, milles me kokku lepime, millised on inimväärtused, sekularism, eh, usuvabadus, vabadus, eh, ilmalikkus ja nii edasi. kas ma vastasin sellele küsimusele? suur tänu. ja, ja palun. suur tänu. kõigepealt võib-olla eh, tõstataksin paar Ehm, seisukohta ajaloo õpetamise kohta ühiskonnas. mina ja minu assotsiatsioon arvatavasti arvab sedasama, et põhiline on, et suuta vastu tulla õpilaste väljakutsetele ja muredele ning äh, samuti oleks vaja äh, sel- äh, välja töötada sellised äh, eesmärgi, milleks on ta siis sallivus, vastutustundlikkus, aktiivne kodaniku ähm, tegutsemine. see ei tähenda seda, et ajalooõpetajad on need vahendid, mis loovad poliitilised eesmärgid, vastupidi meie ei, ei ürita välja töötada ühtset poliitilist äh, tõde, me ei ole psühholoogid, me ei ole heategijad. me ei hinda õpilasi vastavalt äh, sellele, kui sallivad nad on. meie oleme professionaalid. meie üritame Eh, valmistada oma õpilasi võimalikult hästi ette täiskasvanu eluks ning ajalugu ei saa palju rohkem teha, kuid meie kui eh, õpetajad saame oma tööd teha nii, eh, et kui õpilased meist lahkuvad, on nad võimelised kriitiliselt mõtlema, nad on võimelised ühte teemat mitmest seisukohast lähtudes arutama ning nad on võimelised äh, mineviku ja olevikuga dialoogi pidama. ning see äh, toob mind järgmise küsimuse juurde. Euroopa äh, ajalookoda, see ei peaks olema mingisugune pikk nimekiri lihtsalt, vaid me sooviksime, et oleks selline Euroopa poolt loodud kogu või amet, mis eh, saaks koguda kogemusi liikmesriigist, kus oleks eh, hästi edasi arendatud eh, mitmekesisuse austamine, kus oleks võimalik õpetada, kuidas erinevates riikides sellist tööd tehakse, see toob mind aga teise küsimuse juurde. praegu me keskendume radikaliseerumise ennetamise peale ning äh, äh, loomulikult kõigasugustes äh, ajaloolises ähm, meile kõigile meeldib mõelda, et me elame toredas riigis. ajaloo õpetamine peaks seda loomulikult toetama. kuid mõnikord näeme seda, et mõnikord äh, me muutume liialt entusiastlikuks ja unustame äh, selle, et ka meie äh, vähemused saaks tunda ennast osalisena meie rahvuslikus narratiivis ja sellele rõhub ka minu assotsiatsioon väga. keskendume sellele ka oma rahvusvahelistes koolitusprogrammides Äh, tasakaal on tõesti väga vajalik. suur tänu. suur tänu. pool minutit, sest meil on veel kaks äh, lühikest märkust. ajaloo roll ei tähenda ainult seda, et üritatakse välja selgitada ajaloolist tõde, vaid üritatakse ka eh, selgitada noortele, mis on ajalooliselt oluline ja mis ei ole. mis eh, oli õige ja mis ei olnud. väga oluline on näidata noortele, mis on oluline, mis on veel olulisem ja mida peaks defineerima valeks? proua Kann, meie tsivilisatsioon ei keskendunud meeste ja naiste kvaliteedile. aga kui teie olete inimõiguste poolt, siis ei ole ju mingit küsimust. me peame võitlema soolise võrdõiguslikkuse eest ning oleme seda suutnud äh, juba saavutada ajaloos ning usun, et teised kultuurid äh, tulevad, järgivad meie eeskuju. okei okay,, grazie Jule.... suur tänu. minu meelest on see lihtsalt väike täiendus. või oli see küsimus? minu meelest oli see lihtsalt mõtteavaldus. väga tore, jätkame siis ja nüüd anname sõna anname sõna härra Montrealile viieteistkümneks minutiks ja siis järgmisena UNESCO esindajale. suur tänu teile, proua esimees, lugupeetud daamid ja härrad, äh, daamid ja härrad, saadikud kuidas äh, territoriaalset ja kultuurilist lõhenemist ära hoida. ma olen täiesti kitsendunud selles, et minu sõnakasutus on karm, kuna olukord on Euroopas, eriti Prantsusmaal, äärmiselt karm ja seda palju karmim, kui äh, keegi seda uskuda tahab. Euroopa üldiselt ja Prantsusmaa eriti on juba viimased kaks aastat olnud täiesti enneolematu fenomeni küüsis. osa meie noorusest on muutunud äh, Eh, sellise sõja jalaväeks, mis eh, on meie territooriumile jõudnud sunni-islami, radikaalse sunni-islami poolt. Eh. islami radikaliseerumine Euroopas on omale aluse leidnud haridussüsteemis sektantluse levik Prantsusmaal näitab, kui suure väljakutsega oleme vastastikku ning sellest saame me üle ainult siis, kui me eh, eh, eh, eitame kogu viimaste aasta tegevuse katastroofilistest tagajärgedesse. praegusel hetkel oleme oma valvsuse täiesti kaotanud. Noh, kõigepealt sooviksin rääkida sellest, kui kuidas meie haridussüsteem on seoses sektantlusega ohtu sattunud ning lisaks sellele saaksin rääkida hiljem ka sellest, kuidas olukorda parandada. sektantlus koolis on käegakatsutav Prantsusmaal seoses erinevate eh, rikkumistega, mis on toimunud viimastel kuudel. pärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eh, terrorirünnakuid tekkisid eh, suured pinged paljudes Prantsusmaa õppeasutustes. Prantsusmaa haridusminister üritas asjatult olukorda leebemana paista, rääkides kahesajast intsidentsist. tegelikult kakssada näitas et on toimunud üle kahesaja intsidendi departement de, de, mm, piirkonna peale eh, ja enamasti eh, eh, see tähendas seda, et õigustati terrorirünnakuid või mõned mõrva küll mõistsid hukka, kuid samas meenutati, et et, mm, et, et ajakirjanikud äh, provotseerisid äh, solvates äh, islamit ja jumalat. ning siin ei ole ainsatki piirkonda, mis oleks sellest pääsenud ning näiteks rikuti vaikusminutid, nagu mäletate, Prantsusmaa valitsus otsustas, et leinaminut viiakse läbi kõikides Prantsuse koolides, oli äärmiselt karm juhtumeid, nagu näiteks Alžeeria hümni hakati laulma see Äh, näiteks äh, äh, leina minuti vältel või mõned hakkasid hüüdma Allah Akbar. ma võiksin sellistest juhtumitest rääkida veel palju, kuid veel üks sümptomaatiline juhtum kahekümne neljandal septembril kaks tuhat viisteist oli Aidel Kaviri ähm, usupüha ja väga paljudes koolides täheldati palju puudumisi, nii õpilaste kui õpetajate puudumisi näiteks Nimis väikelinnas Lõuna-Prantsusmaal rääkis üks äh, äh, rääkis üks kutsekooli õpetaja, et viiesajast õpilasest oli kohe seitsekümmend. see tähendab nelisada kolmkümmend õpilast kooli ei läinud äh, ning nelikümmend õpetajat seitsmekümnest ainult. Need intsidendid, äh, haridussüsteemid äh, on ainult peegelduseks äh, sellest, mis toimub praegu Prantsuse ühiskonnas eriti siis, kui toimuvad jalgpallimängud eh, Põhja-Aafrika meeskondadega või kui toimuvad näiteks abielude sõlmimised, mis tekitavad suuri probleeme, eh, eh, seega suuri väljakutseid või näiteks selline oluline pidu nagu neljateistkümnes juuli näiteks juba mõned aastad, äh, neljateistkümnendal juulil, nagu loodetavasti te teate, on see Prantsuse rahvuspüha, äh, on äh, väga palju välikoolijuhtumeid, põletatakse autosid ja nii edasi. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal toimusid intsidendid mitmeid päevi ning seitseteist politsei jaoskonda said, olid rünnakute ohvrid, Prantsuse lipud asendati Alžeeria lippudega tegemist on intsi- intsidentidega mis prantsusmaa eh, eh, ühiskonda prantsuse õpetajaskonda väga muretsema paneb tulles tagasi haridussüsteemi juurde siis eh, sektantlus ei puuduta ainult selliseid rikkumisi millest ma enne rääkisin oli ka sellis- on ka selliseid õpetajaid eriti ajaloo geograafia õpetajaid kes ei saa enam ajaloolisi episoode õpetada teatud episoode sest äh, Ehm, see võib tekitada väga suuri pingeid äh, Prantsusmaal ja see tähendab seda, et äh, teatud äh, küsimuste õpetamine on täiesti võimatuks muutunud ning see puudutab ka näiteks bioloogia õpetamist, loodusteaduste õpetamist. ning sellised sektantluse nähtused on tohutult kahjulikud, eriti sellepärast, et see ongi just nimelt kasvulava äh, Eh, sealt just eh, saabki alguse radikaalne islam. praegune olukord on äärmiselt murettekitav. viimased eh, ametlikud andmed, nagu siseminister seda ütles, praegusel hetkel ligi kolm tuhat prantslast osaleb džihaadis ning lisaks sellele meie Prantsusmaa peaminister ütles, et, et et tegelikult võib olla tegemist üle kolme tuhande inimesega e, ning praegusel hetkel õpetajad arvavad, e, et see hinnang, e, tegemist on arvuga, mis pidevalt aina kasvab ning lisaks neile tuhandetele inimestele, kes on võimelised kohe tegutsema hakkama Prantsusmaa territooriumil, võib lisada veel teise ringi ja see puudutab äh, Eh, toetajaid, kes, eh, kes eh, näiteks osalevad sotsiaalvõrgustikes ning need on inimesed, kes osalevad salafistlikes liikmides, need on inimesed, kes on üle võtnud sellise eluviisi, mis on äärmiselt erinev Prantsusele tavapärasele eluviisiga ning kes suhtuvad halvasti meie eluviisi ning eh, samuti eh, kelle suhtumine äh, radikaalidele väligivalda ei ole sugugi mitte selgelt hukkamõistev ja eh, selline teine ring sellesse kuulub kümneid tuhandeid inimesi sellega on seotud prantsusmaal vägivallajuhtumite kasv see tekitab väga suurt muret võimuesindajatele peab olema teadlik sellest millised on sellised äh, Eh, mis on selliste muutuste põhjuseks? üks põhjus on see, et äh, aastakümnete jooksul on need teatud äh, äh, põhimõtted muutunud, nagu te teate, haridus on vanasti olnud äärmiselt oluline ja praeguseks hetkeks hariduse roll, tervishoiu roll ning isegi see võimu esindamiste roll Ähm, muutunud, aina rohkem noori näiteks räägib halvasti meie keelt, nad ei oska, äh, neil ei ole piisavalt hea sõnavara, süntaks, ortograafia on nõrgad ja samuti nad ei äh, ole võimelised täitma ähm, äh, ühiselu reegleid, nad ei suuda olla täpsed, nad ei suuda ennast valitseda, nad ei suuda olla viisakad. probleem on selles, et teatud piirkondades need assotsiatsioonid, kes üritavad haridus eh, või eh, haridussüsteemi puudujääke leevendada, eh, on just nimelt sektantlikud, näiteks nendega on seotud islami vennad, kes pakuvad neile midagi, mis läheb kaugemale kui Prantsuse kodakondsus või Euroopa kodakondsus ehk siis äh, nad pakuvad välja ähm, usulise raamistiku, mis äh, äh, asendab siis nii-öelda Prantsuse seaduse Euroopa seaduse ning sooviksin rääkida veel ühest teemast, mis palju kõne all on olnud, nimelt öeldakse, et see on seotud majanduspagulastega, selline radikaliseerimine, seda ütlevad ka kõik Prants-, paljud Prantsuse valitsuse liikmed, peab seda ütlema, et radikaliseerimine puudutab kaheksakümmend protsenti perekondadest, kus on, mis on perekondadest, mis on pärit Põhja- Äh, Aafrikast, äh, kuid samas on palju ka neid, kes on Prantsuse keskklassist pärit. on näiteks palju selliseid äh, ametnikke, kes astuvad islami usku, siin ei saa rääkida majanduslikest põhjustest. sooviksin rääkida ka ühest Taani Äh, teadlasest, kes ütleb, et kuigi majandusimmigratsioon võib olla problemaatiline Lõuna-Euroopas, ei saa, ei ole see siiski kõik, seda ei saa Taanist rääkida, Taani on tõeline õnnistus, seal pole vaesust nagu Prantsusmaal ning äh, haridus ja tervishoid on, äh, on tasuta, kui samas Taani, Belgia ja Prantsusmaa on riigid, kus on kõige rohkem džihadiste elanikkonna, elaniku kohta. niisiis Prantsusmaal ollakse üsnagi pessimistlikud selle elanikkonna osa suhtes ja kardetakse tulevasi vägivaldseid kokkupõrkeid. oleme pessimistlikud eriti sellepärast, et on, on palju relvi peidetud ära, ka raskerelvi ning see teeb äh, väga suurt muret Prantsuse võime esindajatele. mida teha? loomulikult ei saa me istuda käed rüpes ning teie eh, poolt tänane arut-, korraldatud tänane arutelu on näide sellest, et Euroopa Parlamendi institutsioonid üritavad midagi teha. peab olema tea-, teadlik sellest, et radikaalide eh, eh, eh, radikaalide väited, argumendid on vastukaalus meie väärtustega, islami väärtustega Eh, ning eh, praegu üritatakse meie läbikukkumisi lihtsalt asendada, üritatakse eh, mängida teatud väärtustega. Nad üt-, neile öeldakse, et meie ei suuda oma väärtusi enam kaitsta. kuidas siis sellest olukorrast välja tulla, samas kui proselitism on massiline internetis, vanglates, mošeedes seda ei öelda, sest see ei ole poliitiliselt korrektne, kuid kolmandik radikaliseerumisest Prantsusmaal äh, on just nimelt pärit äh, mošeedest. see tähendab seda, et me kõik, me kõik institutsioonid peaksime äh, looma taas range karmi raamistiku, võtma tagasi oma väärtused, mille üle peaksime olema uhked. näiteks ärgem unustagem meie äh, meie kultuuri juristlikke eh, eh, eh, juuri, ärgem unustagem, et äh, autorit, et riigivõimu esindajaid tuleb austada, tuleb meenutada seda, et äh, soo, et meie naised ja mehed on võrdsed, samuti tuleb äh, meenutada, et peale õiguste on ka kohustusi, ei tohi ainult nõuda, vaid tuleb ka ise midagi teha, tuleb äh, väärtustada haridust, et kõigepealt saaks noorus endale vahendid selleks, et õppi, hakata arutlema ning samuti tuleb kollektiivselt mõtlema õpetada ja eriti tuleb siin äh, kasutada võimalusi, mida pakub sport äh, ning lõpetuseks sooviksin teile rääkida kahest murettekitavast intsidendist, mille kahe nädala jooksul on, millest mul on räägitud kahe nädala jooksul Need kaks on, oleks siis järgmisel kõigepealt prantsuse keele õpetaja, kes õpetab ühes eh, Prantsusmaa kõige eh, keerulisemas piirkonnas. ta eh, on kolmekümne nelja aastane ta on väga uhke oma töö juurde, ta rääkis üks Põhja-Aafrika päritolu nooruk, kes läks temaga rääkima, ütles, et kui kui eh, tuleb Prantsusmaal varsti, kas tõesti Prantsusmaal tuleb varsti kodusõda, Prantsusmaa õpetaja vastas ei, mis jutt see on, aga noor mees ütles, et ma olen kuulnud, et prantslaste ja moslemite vahel läheb sõjaks. õpetaja ütleb, eh, mina olen õpetaja, me oleme eh, koolis, eesmärk on, me elame koos, et me tegutseks koos omas ühiskonnas, noormees aga katkestas ta ja ütles talle väga provokatiivselt, aga kui äh, Eh, tekib varsti kodusõda, siis on kõige mõistlikum oleks teid kohe maha lüüa, siis on see tehtud ja keeras ümber ja läks ära. selle eh, õpetaja põlet-, auto põletati ära eelmisel aastal, ta oli äärmiselt vabustatud juhtumist ning teine juhtum, eh, see tuli ka ajakirjanduses välja, kahe tuhande kaheteistkümnendal oktoobril Champagne'is, keegi ei tea seda linna, seal üks, üks noormees tuli äh, tuli ja paar nädalat pärast äh, Mošega ühinemist äh, äh, tuli ja tundi tulistas oma õpetajat seal kummipalliga, ta arvas, et ta, ta saab surma, sest see oli täpselt, täpselt näeb välja nagu harilik püstol. kui ta arreteeriti, poiss ütles, et ta, ta alguses tahtis päriselt õpetaja maha lasta, siis maha lasta ka politseinikud, kes ta kinni võtavad see on äärmiselt äh, murettekitav, et selline, äh, äh, selline asi juhtub haridussüsteemis. ning enne kui ma lõpetan, sooviksin ma öelda seda, et väga palju selliseid riigid nagu Holland, Suurbritannia ja Saksamaa on äh, tunnistanud äh, täielikult multikultuurne ühiskond läbi kukkunud. sellistes riikides äh, nagu Kanada, kus on tehtud, räägitakse vastastikustest kompromissidest, see tähendab siis seda, et me ei saa sissetulnute kultuuri panna samale tasandile kui Euroopa kultuuri, see on määratud läbikukkumisele sest äh, äh, me peab neile mõista andma, et meil on omad väärtused, neil on seda vaja. Äh, see on oluline selle jaoks, kes siia tuleb, tulevad. inimõiguste harta, see, mis loodi tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal, kui pärast massimõrvu, mis olid Euroopat vapustanud kahekümne aasta jooksul, see võttis aluseks väärtused, mis Eh, puudutavad siis usuvabadust, sõnavabadust, mõttevabadust ja neid kasutavad praegu need inimesed, kas nagu judos, kui väikes, kus väike saab eh, suure selili lükata, nad kasutavad neid selleks, et meie väärtusi ümber lükata, sellest peab olema teadlik, sest eh, kõik, kui kui teie saadikud, kui meie, mina kui advokaat, kui kohtunikud ei ole teadlikud sellest, kui tõsine see olukord on, siis meie ühiskond variseb kokku ning ei ole mõeld-, mõtet rääkida ajalooliste eh, eh, sündmuste peale, sest eh, olukord võib käest ära minna kiiresti mõnede nädalate või päev. Grazie di questa eh, dura requisitoria, anche se capisco. <laughs> aitäh selle väga jõulise sõnavõtu eest Äh, jah, siin oli terve rida konkreetseid fakte, mis puudutasid mitte üksnes Prantsusmaad, vaid ka teisi riike. Äh, ma siiski loodan, et meil on võimalik leida mingeid ühiseid väärtusi, see on väga keeruline töö loomulikult. aga mulle tundub, et see on ainus võimalik lähenemine, ma saan aru ka, et ma äh, saan aru, millised, millest, äh, miks te mures olete, me seisame silmitsi suurte väljakutsetega ja nüüd annan sõna härra Bergere UNESCO-st, meil on väga hea meel, et te täna siin olete. Te võib-olla räägite ka kultuurilise mitmekesisuse konventsioonist Äh, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, daamid ja härrad, nagu te ise äh, äh, ütlesite, on tege-, teema, mis puudutab UNESCO-t ja kõiki UNESCO liikmesriike. mul on väga hea meel täna siin olla ja kuulata neid arutelusid siin. ei ole see, on selge, et mitte keegi ei sünni radikaalina, ei paremradikaalina, ei vasakradikaalina. inimesed sünnivad ajalukku ja Euroopa teab, kuidas inimesed tervikuna äh, võivad radikaliseeruda ja agressiooniks valmis olla, iseärani siis, kui meedia ja sõnavabadus on sõjardite kontrolli all. kas need slaidid hakkavad ka tööle, küsib kõneleja Okay, I think I have to ask uh, the people operating the computer because the study ma arvan, et pean paluma äh, arvutiinimestel vaadata, mis toimub, ütleb kõneleja. kui me vaatame radikaliseerimise protsessi, äh, siis inimesed ei sünni radikaalidena, aga mingil hetkel nad veenduvad, et vägivaldne tegutsemine on vajalik ja õigustatud. ning loomulikult mõju ühiskonnale on hirm, ühiskonna Äh, julgeolekumeetmete suurendamine, tohutud kulud, kultuurilised, vaimsed, majanduslikud kulud ja selliste vägivaldsete tegevuste aluseks on identiteet ja siin jõuame mediaseerumiseni. mediaseerumine ja teised tegurid mängivad väga olulist rolli, me oleme juba arutanud selliste tegurite rolli nagu äh, perekond, kool, vanglad aga äärmiselt oluline on aru saada, et meedia on osaks suuremast pildist ning me ei tohiks liigselt meediale keskenduda ja meediat kõiges süüdistada lihtsalt sellepärast, et meedia roll on niivõrd nähtav. me peame realistlikult mõistma põhjusi ja, ja reaktsioone. mis selles arutelus kaalul UNESCO jaoks on ja iseäranis äh, Äh, parlamendi jaoks on sõnavabadus, kui me räägime meediast ja radikaliseerumisest. nagu te teate, äh, meil on õigus saada ja edastada informatsiooni ja mõtteid, aga sellele on kehtestatud ka teatud piirangud. me teame, et artikkel kakskümmend kaheksa inimõiguste ülddeklaratsioonist paneb paika teatud tingimused, kus sõnavabadust võib piirata. artiklis kakskümmend 20 E ICCPR-is öeldakse, et e, riigid peaksid vastu võtma seadusi, mis kontrollivad sõnavabadust ning e, mis puudutab radikaliseerumist, siis mitte kõik sõnavõtud, mis radikaliseerumisega seotud on, neid ei ole võimalik easy, neid ei ole kerge kategoriseerida ja keelata küsimus on selles, et kuidas me säilitame sõnavabaduse seistes silmitsi radikaliseerumisega. kuidas äh, vältida ülereageerimist sellistele sõnavõttudele, isegi provotseerivatele sõnavõttudele, kuidas vältida ülereageerimist äh, niimoodi, et me ei rikuks sõnavabadust? oma ettekandes räägin neljast erinevast valdkonnast, esimene nendest on meedia ning äh, tahaksin äh, esitada küsimuse, mida me meedia all mõtleme, siis räägime meedia mõjust ja lõpetuseks räägin sellest, mida UNESCO teeb. niisiis, äh, kui vaatame seda slaidi, siis me näeme, et see on üsna lihtne, aga minu arvates on see väga hea lähtepunkt, meedia pole üks asi, meedia on väga palju asju. ma panin siia keskmesse sotsiaalmeedia sellepärast, et sotsiaalmeedia just kaasab noori ning noored on just nimelt need, kes äh, on äh, kõige haavatavamad radikaliseerumise koha pealt. Äh, uudistekanalid on siis siin vasakul ja meelelahutus paremal pool. see sektor mõjutab eelkõige inimeste emotsioone mis siin huvitav on, keskenduksin eelkõige uudistele ja sotsiaalsele meediale Äh, järgmine slaid, palun. Äh, uudised äh, selleks peaksid olema usaldusväärsed. kui uudised on, muutuvad propagandaks, siis pole neist kasu. Sotsia-, sotsiaalne meedia, kui siin ei toimu dialoogi, siis ka sellel meediaallikal pole oma mõju. ja kui läheme nüüd selle slaidi juurde, siis te näete, tegemist ei ole kahe eraldiseisva universumiga, see, mis uudistemeedias toimub, mõjutab sotsiaalmeediat ja mis toimub sotsiaalmeedias, mõjutab uudistemeediat. teadmised, mida äh, äh, uudised mõjutavad äh,, mõjutab suhtumisi ja nõnda edasi. nüüd räägiksin natukene sellest, kuidas meedia mõjutab inimeste käitumist. meil on äh, no su-, teadmised, suhtumised ja tegevus, KAP ingliskeelne lühend. seega räägime sellest, mis mõjutab inimeste mõtteid, mis mõjutab suhtumisi, mis tegevust. asi ei ole tegelikult väga lihtne, siin ei ole kõik lineaarne. teadmised võivad mõjutada inimeste suhtumisi, seetõttu on uudistekanalid olulised Äh, uudised võivad sotsiaalmeediat tugevdada ja vastupidi ning sotsiaalmeediat võib kasutada heaks või halvaks. Äh, selle abil võib äh, inimesi värvata headeks ja halbadeks üritusteks. niisiis see mudel, teadmised, suhtumised, tegevusmudel on selle, selle kõik komponendid mõjutavad teineteist vastastikku Äh, kui me läheme nüüd edasi, siis võib öelda, et see mudel äh, radikaliseerumise kontekstis äh, ja kuidas võidelda radikaliseerumise vastu, siin on võimalik välja tuua erinevad mõjud ja sellest on vaja aru saada, sest need mõjud on erinevad ja erinevad meediavormid mängivad siin erinevat rolli. kui vaatame tugevat mõju, siis võiksime rääkida lühiajalistest emotsioonidest. viha, hirm, paanika Äh, näiteks äh, rünnaku Charlie Hebdo'le see tekitas viha mõnedes ringkondades ja juubeldamist teistes ringkondades. Äh, kui vaadata nüüd teisi paradigmasid, siis kõik need asjad toimivad ühiselt, näiteks nõrk meedia mõju. paljud uuringud näitavad, et meedia tegelikult eriti ei muutu. see lihtsalt tugevdab teatud hoiakuid ja see on äärmiselt oluline kui on olemas ka teisi tegureid, mis mõjutavad radikaliseerumist, äh, siis see sisu, mida me kasutame radikaliseerumise vastu, seda võidakse valesti tõlgendada, nii et, et asi on keeruline. kui vaatame nüüd neid kaudseid mõjusid, siis siin on väga oluline vaadata, et need kaudsed mõjud on mitmeastmelised ja meediaallikate mõju üksteisele on ka väga erinev ja siin just äh, on oluline roll perel, õpetajatel, arvamusliidritel, nemad äh, on need, kes tõlgendavad ja levitavad meediat. Äh, ja soolisel taustal on ka väga oluline. kui me teame näiteks, et ajakirjanikel lüüakse päid maha, siis see, sellest tingimata ei Eh, sõltu, kuidas reageeritakse, aga see kindlasti näitab, et tegu on olulise asjaga. Eh, vaatame nüüd meedia süvamõju, meediakultuuri. Eh, ühiskonnad, demokraatlikud rühmad, kes elavad meedia tihedas keskkonnas ja just seal see sügav mõju kujuneb inimestel kujuneb välja kogukonna identiteet, rollid, teatud tegevused, nendest saavad natsionalistid või äh, Äh, märtrid või äh, liberaalid või äh, mässajad, mässumeelne teismeline. see kõik on meediakultuuri produktid, siis teiseks näiteks on raamid, milline on see peavool ja mis jääb peavoolust väljapoole ning jällegi sellel kõigel on sügav mõju, sellepärast et inimesed võivad tahta kuuluda mitte peavoolu ja äh, kõik need mõjud äh, võivad soosida radikaliseerumist või võivad ka olla vastukaaluks radikaliseerumisele. me ei saa lihtsalt öelda, et et siin on mingi kindel muster. kui nüüd edasi minna, siis on selge, et meedia äh, on vaidluste polügoon ja kindlasti ei ole äh, mingit ime, ime ravimid, mida nüüd selles olukorras teha me peame vaatama nende mõjude kombinatsiooni ja selle põhjal me saame aru, et tegu on pikaajalise protsessiga ja mida rohkem, mida kiiremini me meediaga tegutsemist alustame radikaliseerumise vastu, seda parem, enne kui asi veelgi rohkem kontrolli alt väljub. ma olen juhtinud tähelepanu neljale reaktsioonile. kõigepealt Äh, kultuuridevaheline dialoog, meedia tõlgendamise oskus ja nõnda edasi. räägiksin nendest eesmärkidest või lahendustest täpsemalt. Äh, järgmine slaid, kõigepealt kaitseparadigma. kõigepealt sisu blokeerimine, iseäranis internetis ja äh, niimoodi lühemas perspektiivis vähendatakse stiimulite hulka. probleem aga on see, et aeglustatakse lihtsalt äh, nii-öelda kütusega äh, tankimist. ja tehnilised viisid interneti blokeerimiseks alati väga hästi ei toimi, nagu te väga hästi teate. järgmine slaid, palun äh, üsna kulukas on ka selliste piirangute seadmiseks, see on kulukas riigile, see on kulukas ettevõtetele. kui internetis on halb sisu, siis tekib stiimul et inimesed üritavad seda üles leida ning äh, viimaks, kui tehnilised piirangud sisule kehtestada, siis teatud äh, suhtlus läheb tumedasse internetti, kus julgeolekujõududel on seda veelgi raskem jälgida äh, nii et, et kaitseparadigmal on oma koht, aga sellel on ka oma piirid. sellel paradigmal on veelgi oht. kõigepealt kui me seda teeme, siis me saame, võivad, või tsensuur aina kasvada. me võime mõjutada ka internetifirmasid, sest et nendest muutuvad ka, nemad saavad ka tsensoriteks. ja riskide leevendamine, siin tuleb leida julgeoleku ja sõnavabaduse vahel tasakaal samuti on vaja läbipaistvust, sõltumatust ja ka hüvitusmeetmete olemasolu. kui vaatame nüüd neid vahendajaid, nemad on äärmiselt olulised, siis nende puhul tuleb arvestada, et on olemas ÜRO suunised nende tegevuse kohta. järgmine slaid, please. ÜRO suunavad põhimõtted, nemad Äh, peavad austama õigusi ja neil peab olema selge poliitika. ja nüüd järgmine slaid, äh, kauge, kuidas minna kaugemale sellest kaitseparadigmast. UNESCO äh, leiab, et meil on vaja nii-öelda infovabad voogumist, voogusid. me peame järgima rahvusvahelisi standardeid, mis on sõnavabaduse osas paika pannud ja me ei saa äh, öelda kõike ühele kaar-, äh, kaardile panna. me peame välja töötama uusi narratiive ja nendega vastama ja nüüd meie järgmine reaktsioon, nimelt väestamine. see tähendab, et inimesi tuleb vaktsineerida igasuguste tagajärgede, nii-öelda vaktsineerida igasuguste tagajärgede vastu. meil on inimesed peavad saama kontrolli oma identiteedi üle. Äh, nad peavad aru saama, kuna, kui, kui neid üritatakse reklaami abil tarbijateks muuta, äh, kui radikaliseerijad üritavad nendega manipuleerida. äärmiselt oluline on aidata noortel inimestel mõista meediat ja meedia mõju meil äh, on äh, ÜRO-s töötatud ka välja vastavad suunised, sealhulgas ka kultuuridevahelise dialoogi kohta. nüüd kolmas reaktsioon on äh, aktiivne vastukõne. meedia võib aidata inimestel ka noortel vastu seista radikaliseerumisele, see on väga oluline vastumürk Eh, siin on väga oluline dialoog. Eh, eh, Prantsusmaal on selline algatus nagu austuse tsoon, kus üritatakse kodanikke kaasata just nende teemade lahendamisse, mis on kuidagi muutunud liiga emotsionaalseks. jah, mõningad hoiatused ka selle vastukõne koha pealt, mõnikord võib vastukõne Äh, ja äh, mõnikord võib see anda tagasilöögi, sellepärast et äh, nähakse, et seal on mingi oma tegevuskava selle kõige taga. ja kui me kasutame infosõdades meediat, siis sellest võibki muutu-, saada võitlusvahend, nii et, et ja seda vastu, kõnet ei tohi ka ajakirjandusega segi ajada, sellepärast et ajakirjandus peaks olema usaldusväärne, see peaks suutma usaldusväärset infot pakkuda. ning viimane reaktsioon, mida tahaksin mainida, on meedia ise, nagu ma juba ütlesin, uudistemeedia ei ole eraldi sotsiaalmeediast oluline on, et meil oleks usaldusväärne äh, uudistemeedia, mis tekitaks inimestes kahtlust veidrate asjade kohta, mida nad sotsiaalmeedias näevad. ajakirjanikud võivad äh, paljusid asju ähm, paljastada ning äh, ja jällegi võiks näiteks paljastada kas või seda väidet, et ainus lahendus on vägivald meedia peaks vältima ja päevavalgele tooma stereotüüpe ja niimoodi saab hakata looma ka uusi narratiive, et noored tunneks ennast ühiskonnast vähem võõrandununa. viimane asi, mida tahaksin käsitleda lühidalt, on UNESCO reaktsioon, meil on erinevaid trükiseid sellel teemal, mõned neist on siin ka saali tagaosas saadaval, kui tahate nendega tutvuda ja annan neist kiiresti ülevaate, sest minu kõneaeg hakkab läbi saama. alustaksin tsitaadiga meie peadirektorilt, kes ütleb, millega me praegu tegume. see on ta üt-, ta ütleb, et meil on vaja anda noortele oskused ja väärtused, et nad suudaksid radikaliseerumisele vastu seista ja see on tõesti oluline, siin võivad paljud osapooled oma rolli mängida, aga kui noored ise ei Eh, ei ole valmis eh, radikaliseerumise vastu võitlema, siis millestki muust ka kasu ei ole. väga oluline on eh, astuda otse vastu radikaliseerumisele ja see on multidistsiplinaarne projekt, me peame selle projektiga osas tegema koostööd Euroopa Komisjoniga, meil on vaja meediastrateegiat, kultuuristrateegiat, kaasa tuleb haridus, sotsiaalteadused Äh, meil on äh, UNESCO-s selleks ka välikontorid, mis tegutsevad riikides, kus radikaliseerumine on eriti suur proble-, probleem. Äh, selleks on vaja rahvusvahelisi jõupingutusi, tuleb noorte meeste ja naiste rolli tugevdada, nagu ma ütlesin. see projekt kõneleja ütleb, et tõenäoliselt peab ta mõned slaidid vahele jätma Äh, jah, äh, me peame looma teadmisi, sest nagu te näete, see teema on tõesti väga keeruline. Äh, meil on vaja teha teadusuuringuid, meil on vaja rohkem välja selgitada, sellepärast et ainult niimoodi saame vastu seista radikaliseerumise ja toetada noori inimesi, samuti on, meil on vaja arendada oskusi ja suudlikkusi, et noored saaksid probleemist mitte üksnes aru, vaid suudaksid sellele ka vastu seista ning Eh, järgmine slaid, palun. Eh, sotsiaalmeedias tegutsemine saab ka palju eh, kaasa aidata, korraldada meediakampaaniaid, kaasata samuti uudistemeedia, uued meediakanalid uudised, mis kajastavad noori ja tõrjutud kogukondi, on samuti väga olulised. ning lühidalt, mis meie suur algatus siis endas kätkeb? Ähm, võtaksin selle lühidalt kokku, vaataksin, äh, kuidas meedia mõjutab radikaliseerumist, vaatasin, kuidas oleks võimalik reageerida sellele. ja lõpetuseks käsitlesin väga lühidalt äh, UNESCO integreeritud reaktsiooni äh, sellele radikaliseerumise küsimusele. niisiis kuidas edasi liikuda. ma arvan, et on äärmiselt oluline, et äh, me äh, mõtleksime meedia rolli üle radikaliseerumises. UNESCO-le teeb väga suurt muret, et äh, silmapiiril on juba murettekitavad märgid selle, selle kohta, et radikaliseerub sisserändajate vastane kogukond ja ma kardan, et tulevikus äh, leiavad meil aset radikaalsed teod sisserändajate vastu, me peame ära hoidma sellise radikaliseerumise, enne kui see juhtub, meil on vaja tervislikku lähenemist, mitte ainult meedia lähenemist, mitte ainult kaitsvat lähenemist, me peame kaitsma inimõigusi, iseäranis sõnavabadust ei ole mõte, mõiste, mõtet võidelda radikaliseerumisega ja seada samas ohtu meie väärtused ning äh, teie komisjoni jaoks äh, on see väga oluline, sest teie tegelete audiovisuaal- ja meediapoliitika ja, äh, ja nüüd, kas meil on vaja rohkem vahendeid, uuri-, teadmisi? islamiriik teenib vähemalt nelikümmend miljonit dollarit kuus naftatuludest ja rääkimata teistest rahastamisallikad, nelikümmend miljonit kuus palju on vahendeid nendel, kes tahavad radikaliseerumise vastu võidelda. me ei tohi alarahastada radikaliseerumise vastast võitlust ja ei tohi viivitada, mida kauem me viivitame, sellega seda rohkem, suuremaks muutub probleem ja, ja seda kulukamaks selle lahendamine lõppkokkuvõttes. aitäh, daamid ja härrad! Mulțumesc și eu. Acum suur tänu kõigile. palun kolleegidel esitada küsimusi ja eksperdid vastavad teie küsimustele. püüdke täpselt olla oma küsimustes, sest et aeg on juba hiline uh,. Really suur tänu. mul on väga hea meel, et ma saan siin sõna iseäranis pidades silmas asjaolu, et äh, ma valmistan ette praegusel hetkel meie komisjoni jaoks raportit kultuuridevahelise dialoogi äh, teemadel hariduses, äh, mitmekesisuses ja põhiväärtustes. oleme pidanud läbirääkimisi variraportööridega ja needsamad teemad ikka kesi, kerkivad esile mitte ainult kultuurikomisjonis, aga ka teistes komisjonides. meil on väga hea meel selle üle, äh, et te tulite siia, Saara, hindasin kindlalt, äh, hindasin kõrgelt teie ettekannet, äh, te olete pärit minu koduliigist, koduriigist teete ära suurepärase töö, kuulasin teid ka ühes Roheliste konverentsil, kui te rääkisite uuest võimust ja mul on väga hea meel, et nüüd räägite siin ka minu kolleegidele Euroopa Parlamendist minu äh, taust on loomemajanduslik, olen äh, olnud äh, kultuurisektoris aktiivne, tegelenud noorte inimestega kogu oma elu, teenisin selle abil ka oma elatist ning on väga oluline, et me peame meeles seda, et kultuur ei ole midagi, mis oleks paigas, mis oleks liikumatu, nii ei ole see, nii ei ole see kunagi olnud ega nii ei ole see ka kunagi tulevikus. me oleme ise mitmekesisused, meie identiteet on äh, liikuv ja mitmekesine ja kultuur on liikuv. seda tuleb meeles pidada. mul on hea meel, et siin räägite radikaliseerumisest laiemalt kaks nädalat äh, suvel veetsin ma Bosnias, osaledes ühes noorteprojektis, kus kaks, kust kaks noort on veel täna siin ruumis. Need kaks noort osalesid Euroopa kodanike auhinna protsessis äh, eile ja Bosnias Srebrenitšas rääkisime palju sellest, äh, mida teh-, tegi Breivik Norras ja sellest ei räägita väga palju, ei räägita palju äärmuslast, äärmuslikest parempoolsetest, räägitakse äärmuslastest ainult moslemitega seoses, aga sellest juhtumist ja parempoolsetest Euroopas räägitakse vähe. ja äh, see on väga tähtis teema meie jaoks äh, Ühendkuningriigis ja Euroopas radikaliseerumine ei ole samastatav ühe usurühmitusega, ühe etnilise rühmitusega ja ma vabandan, et ma siin vahepeal käisin ära ja tulin tagasi, osalen ka teiste komisjonide töös, nii et paraku pean äh, niiviisi sisse-välja käima, suur tänu teile. Ja chciałem zadać pytanie panu de Montbrial. suur tänu. mul oleks üks küsimus härra Montbrial, väga huvitav ettekanne kus näidati Prantsusmaad kui riiki, kus on kohe puhkemas kodusõda. kui avada Brand-, mõni Prantsuse ajaleht, siin on äh, intervjuu härra Finkelkrautsiga, kes ütleb, et Prantsusmaa on äh, murenemas, väga huvitav. ja mul on äh, järgnev küsimus. nii palju, kui mina olen äh, aru saanud, siis praegune Prantsuse olukord on Prantsusmaa riigi nõrkuse ja kultuuri nõrkuse tulemus. võib-olla te selgitaksite meile, mis on ähm, tekkinud olukorra algpõhjuseks? Te kutsusite üles meid äh, oma identiteeti kaitsma, aga mis on meie identiteedikriisi äh, algpõhjuseks? Michel Onfray, kuulus prantsuse filosoof, söandas kritiseerida pagulastega seotud diskursust ning teda hakati kohe Front Nationali toetajaks pidama. kas äh, siin äkki on sõnavabaduse äh, oht sattunud ja kuidagi äh, sõnavabadus äh, on võib-olla ka meie ühiskonna üheks kitsaskohaks? suur tänu. tahaksin tänada meie eksperte nende ettekannete eest, nende soovituste eest. UNESCO esindaja rääkis meedia rollist mina omalt poolt tahaksin toonitada riigimeedia rolli. riigimeedia on kohustatud vägivallavastast võitlust pidama. selline võitlus oleks õigustatud. tahaksin tänada ka proua Kaani proua Kaani kogemused seoses äh, islami naistega, kes on radikaalsete liikumiste vastu, nende tegevus radikaalsuse vastases võitluses on mulle, minu jaoks oluline info minu jaoks äh, tähendab see valgust tunneli lõpus. see annab mulle lootust. lootust, et äh, meil on võiduvõimalus radikalismi vastases võitluses. suur tänu. loomulikult me sooviksime ka teada komisjoni arvamust, palun. Euroopa Komisjon și urmează răspunsurile pe întregul. suur tänu, kas sooviksite, et komisjon võtab nüüd sõna või kommenteeriks seda, mida me oleme siin kuulnud? jah, olen siseasjade peadirektoraadist ja mina olen ähm, terrorismi ja kriisiohje üksuse juhataja. tänane üritus on olnud väga huvitav kõigepealt ähm, radikaliseerumine ei ole ainult ühe näoga Euroopas, ähm, see on äh, mitmekülgne oht. Europol oma iga-aastases äh, ohuanalüüsi aruandes äh, on seda korduvalt kinnitanud. meil on mitmeid usulise meil on mitmesuguseid erinevaid rünnakuid, usulise inspiratsiooniga rünnakud on neljandal kohal, tegelikult äh, separi-, separatistlikud, vasakpoolsed, parempoolsed äh, anarhistid on äh, eespool. usupõhjustel toime pandud terrorirünnakud on ainult neljandal kohal. siis on samuti ka pärast seda mingi ühe konkreetse eesmärgi nimel võitlejate eh, toime pandud teod, nagu näiteks abordivastaste võitlejad, abordivastase võitluse nimel. ja siis eh, loomulikult eh, seejuures tuleb arvesse pidada, arvesse võtta seda, et püha saja pidajad on siiski omaette oht. ühte konkreetset profiili radikalistidel ei ole aga tähelepandav on see, et äh, džihaadi ohv-, äh, džihaadi ähm, võitlejate, ohvriks langejate usuline taust tegelikult ei ole tugev, ähm, neil on lihtsalt puudu elu mõttest, äh, neil on eksistentsialistlik kriis, seda mainis ka härra Montreal, ja siis tulevad äärmuslastest jutustajad, kellel on kõige jaoks vastused valmis, kes äh, pakuvad vastuseid nende eksistentsialistlikele olemuslikele küsimustele ja võin kinnitada, et tõesti kakskümmend protsenti äh, sellistest võitlejatest on need, kes on usku või islami usu üle võtnud. islam on usk ja äh, radikaalset äh, islamit kasutatakse ära lihtsalt ettekäändena. meie usume, et loomulikult kogu julgeolekuahel, äh, luureorganid, õiguskorrakaitseorganid, kohtusüsteem, peavad mängima, peab mängima tähtsat rolli. aga julgeolek ei ole ainus külg, millele tuleks keskenduda. radikaliseerumine on äh, üks osa meie ühiskonna kriminaliseerumisest. radikaliseerumine võtab aega, päevi, nädalaid, kuid, kuid äh, vastupidavate noorte kriitiliste kodanike ülesehitamine võtab pool sajandit. me oleme moodustanud võrgand, võrgustiku inimestest koha peal, kaks tuhat erinevat organisatsiooni, inimest, kes tegelevad äh, rohujuure tasandil selle teemaga, et tuvastada radikaliseerumise varaseid märke. ma ei hakkaks seda siin põhjalikult lahkama, aga need inimesed on ähm, kogunud kokku terve rea häid tavasid, kuidas äh, reageerida sellistele varastele märkidele. teine teema, mida tahaksin puudutada, on meedia. usume, et äh, sõnavabadus äh, ei, ei ole teema, mille puhul võiks läbirääkimisi pidada. see on võõrandamatu. aga samas sotsiaalmeedias on kanalid, mida me mida kasutatakse teistmoodi, kui kasutatakse näiteks äh, ajalehe lehekülgedel sõnumite edastamisel ja nii edasi ja nii edasi. me peame sisule keskenduma, sisule tuvastama ohtlikku sisu ning äh, juhtima sotsiaalmeediaettevõtetele, internetiettevõtetele, interneti võtate tähelepanu sellele, et nende äh, lehekülgedel võib olla sisu, mis on nende enda te tegemispõhi, tegevuspõhimõtetega vastuolus. ja ühe iga radikaali kohta on meil äh, sada mõõdukat äh, kui rääkida konkreetselt statistikast, aga me peame kaitsma ka oma sisu, me peame kaitsma ka oma ühiskonda. Hm, siin pean silmas küberrünnakuid äh, meie enda meediaettevõtetele ja meie ettevõtetele. ja lõpetuseks äh, me peame ka korrakaitse luure eesmärkidel äh, võimaldama juurdepääsu sisule, see on siin seotud krüpteerimisega sellel äh, problemaatikal on niisiis mitu külge ja mul on siin kohal ka meie, minu äh, kultuuri küsimustega tegelevad kolleegid, neil on mitmeid programme, mis samuti on selle teemaga seotud. suur tänu! suur tänu, vabandage, kui te, kui te ma, ma ei tahaks äh, teie kõneaega küll väga piirata, kuid annan teile siiski ainult ühe minuti. jah suur tänu. mu kolleeg just tutvustas mind, ähm, esindan kultuuri ja haridus osakonda komisjonist, väga huvitav ettekanne, väga huvitavad sõnavõtud ja tuletaksin siin meelde märtsikuus tehtud Pariisi deklaratsiooni haridusministrite deklaratsiooni ning äh, juhiksin tähelepanu sellele, et see deklaratsioon oli väga laiaulatuslik, kuid äh, ühe osana sellest deklaratsioonist toonitati hariduse noorsootöö, noorsoopoliitika ennetavat äh, rolli ja Euroopa väärtuste, põhiväärtuste edendamise vajadust kuid see deklaratsioon oli laiem, suurem, kirjeldas äh, sallivust, diskrimineerimise vastast võitlust, mitmekesisust. ma arvan, et see kajastab väga hästi ka täna kuulamisel käsitletud. tegemist on laiapõhjalise lähenemisega kuul-, ennetustööle ning ähm, seda tuleb teha erinevatel tasanditel, territoriaalsetel tasanditel, kohalikul, piirkondlikul, riiklikul, Euroopa tasandil, on igalühel oma roll. ja ka kogu õppekava elukestva õppe käigus on sellest teemast puudutanud mitte ainult ähm, põhikooli tasand, me peame ka vaatama, mis toimub äh, kutseõppes, kõrgkoolides nii et kõiki erinevaid haridustasandeid tuleb siin analüüsida. mida komisjon nüüd teeb juba selleks, et vaadata, ähm, et haridusministrite avaldus saaks teoks. me kasutame ära neid töövahendeid, mis on meie käsutuses, hariduses, koostöös ühelt poolt, poliitiline koostöö, nii-öelda pehme koostöö, meil on selleks pädevused, nagu te teate aga ähm, liikmesriigid on muidu hariduse kujundamisel pädevustasandiks ja meil on äh, oma raportid, üks keskendub haridusele, koolitusele äh, ja noorsoopoliitikale. komisjon avaldas need raportid äh, septembrikuus, need kajastavad väga hästi seda, kuidas ka kaasamine ja ennetus on äh, tähtsal kohal. Need raportid aitavad meil rohkem äh, üksteiselt õppida, häid tave, tavasid vahetada. väga palju võib ära teha selles äh, koostööraamistikus liikmesriikidega. loodan väga, et tulemused on huvitavad ja ka teiegi ju mainisite siin heade tavade vahetamise tähtsust siis mainiksin töövahendina veel meie programme, Erasmus pluss programmi ennekõike. oleme samuti püüdnud siin järgmiseks aasta, järgmise aasta plaanides seda arvesse võtta, rääkida seda, milliseid tegevusi võiks käivitada. meil on juba palju kogemusi, neid saab paremini levitada äh, soodustada võrgustikutööd kohalikul tasandil, vaba ühiskonna tasandil, samuti soodustada õpetajate vahetusprojekte, aga ka interneti baasil kogemuste vahetamise projekte. ja siis püüame tugevdada ka Euroopa tasandit kodanikuühiskonna mõttevahetusi ja kogemuste levitamist. Euroopa tasandil toimub väga palju head, mida tuleb edasi anda ning äh, seda saab teha tugevdades äh, dialoogi kodanikuühiskonnaga. meil on ka iga-aastane noortefoorumi koolitus äh, järgmisel nädalal esmaspäeval, teisipäeval, kõik kultuurikomisjoni liikmed on äh, teretulnud sellel foorumil. see annab võimaluse vahetada mõtteid kodanikuühiskonnaga, meil on ka paneelarutelu Pariisi deklaratsiooni järelmeetmete kohta, te olete väga teretulnud, see üritus toimub esmaspäeval ja teisipäeval siin Brüsselis, suur tänu, et lubasite mul rääkida pikemalt kui üks minut, aitäh! suur tänu teile! ja nüüd siis äh, küsimused. Ah, üks kolleeg siiski äh, soovib sõna veel uh,. Suur tänu, ma kahe komisjoni kokkuklapitamine sobib tavaliselt väga hästi, kolmsada kuuskümmend päeva võib-olla nädalas, aga täna ei ole see mul väga hästi läinud. ma väga tervitan seda arutelu, Euroopa konservatiivide reformistidel on moslemi äh, juht ja ta on äh, minu sõber ning äh, see, seetõttu meie suhtume sellesse teemasse väga tõsiselt. Charlie Hebdo juhtum oli paljudele üllatuseks kuid äh, radikaalsete liikumist, radikaalse liikumise oht on olnud nii reaalne, et võib-olla see ei oleks pidanud olema meile üllatuseks, on meie ajakirjanduse arvamusuuring näitab et, et kakskümmend viis protsenti moslemi taustaga inimestest toetasivad äh, rünnakut Hepto ajakirjale ja Äh, ja nend sellistel äh, kogukondadel on ka oma vastutus äh, selle teemaga tegelemisega seoses, me tunnustame proua Kaani tööd, me imetleme teda, kuid kuidas meie eksperdid leiavad, et kuidas parimal moel peaks siin lahenduse suunas liikuma, et moslemi kogukonnad ise hakkaksid oma liikmete radikaliseerumise vastu võitlema, aitäh! suur tänu! jah, äh, loomulikult äh, kuriteod ei saa olla lahenduseks mitte ühelgi äh, ajahetkel üheski tsiviliseeritud kultuuril ja nüüd siis vastused küsimustele. Euh, euh. suur tänu. ma ei hakka väga detailselt teie küsimustele vastama, härra saadik, see oleks, võtaks liiga kaua aega. huvitav on aga see, et tõepoolest Prantsusmaa on väga keerulises olukorras ning äh, põhjus on ilmselt ka selles, et, et kuuekümnendatel aastal äh, oma majanduskasvu toetamiseks tõime sisse äh, immigrante ilma mõeldes, et nad kohanevad sama kergesti kui eelnevad sissetulijad Lõuna-Euroopast. seega väga palju ei pannud kedagi muretsema, sest majanduskasv oli suur, jõukus oli suur ning arvati, et, äh, et need uued sissetulijad integreeruvad sama hästi kui nende eelkäijad. Äh, ei mõeldud kultuurierinevuste peale, kuid seda, seda neid ei kardetud ning äh, võt-, kui te ütlete, et võtame vastu inimesed, mõeldes jagada oma elustandardit ja praegusel hetkel nii vasak kui äh, parem, äh, ka vasakpoolsed mõtlevad selliste asjade peale, aga samas süüdistatakse neid selles, et nad toetavad Front Nationali. Äh, praegusel hetkel Prantsusmaa poliitikute tegevus on olnud siis see, et identiteedi, julgeoleku, immigratsiooni küsimuses on kõik jäetud ainult ühele parteile see tähendab seda, et äh, ei saa sellest ka ajakirjanduses äh,, ühesõnaga ilma, ei saa sellest rääkida, ilma et hakatakse süüdistama selles, et äh,, et äh, on vesi, antakse vett äh, Front Nationali veskile ja see, see on lausa muutunud äh, käibefraasiks Prantsusmaal äh, ma sooviksin teile öelda lihtsalt ühte lauset veel, sest kell on juba väga palju, tegelikult on asi vastupidi äh, kui me kõik äh, võtame selle küsimuse endale südameasjaks äh, kodanike poolt, äh, näiteks väga paljud vasakpoolsed, kes on vabariiklike väärtuste suured kaitsjad, nad tegelevad väga sügi-, sügavalt, huvitavad sügavalt just nimelt autoriteedi küsimusest ning see kõik, mis rääkis härra komisjoni esindaja, kõik need on konkreetselt rakendusettepanekud, kuid põhimõtteliselt see alus, millele meetmed tuleb üles ehitada, on see, et me võtame taas oma väärtused tagasi ning kui me oleme need väärtused taas endale omaks võtnud, siis te näete, et äärmuslikkus, äärmuslased ähm, varisevad kokku, sest kokkuvõttes on põhjuseks ju ikkagi see, et äh, kodanikud äh, see, mida kodanikud igapäevaselt näevad ja läbi elavad, seda ei võeta äh, poliitikute poolt alves, arvesse. ning äh, kui leitakse vast-, äh, vastuseid, lahendusi, mis võib, nende rakundamine võib vastu, võtta terve põlvkonna aega, hea küll, aga siis te näete, et mehhanismi, mehan-, mehaaniliselt juba lausa, kui kõik see toimub, siis variseb kokku äärmuslikkus Thank you um,. I like to comment. tänu, ma sooviksin samuti kommenteerida seda, mida siin öeldi. hiljutistes ajalehe artiklites äh, Kaani kolleeg ütleb selle kohta nii, et on äärmiselt oluline, et õpilased õpiks kriitiliselt mõtlema. Neil õpetatakse pidevalt äh, Eh, kahtlema selles, mida nad kuulevad. Eh, ja see eh, tähendab seda, et neil on raskem teatud mõtteviisi peale suruda. mina näen igatahes seda, ajaloo õppimine peaks olema pidev dialoog äh, oleviku ja mineviku vahel. kui me õpitame näiteks ristisõdu, siis me alustame, võtame aluseks hiljutised äh, ajaleheartiklid, mille radikaalid on koostanud. ja siis ja äh, nii me suudame olla ka kaasavad ja kui me räägime näiteks siis äh, üheteistkümnenda septembri tragöödiast, siis on oluline äh, võtta arvesse ka, äh, esitada paljusid ajaloolisi allikaid, et tekiks demokraatlik dialoog. see minu kogemuste järgi on hea ja tulemuslik võimalus kaasata vähemusi ja see äh, aitab äh, ka lastel mõista, kust sellised olukorrad tekivad, see on üks ainult üks väike soov. Uh, uh, suur tänu kommentaaride ja huvitavate mõtteavalduste eest. minu kokkuvõte oleks see, et holistiline lähenemine on ainus, äh, mille, mille osas, äh, millega, mis aitaks meil edasi minna, äh, sest ajakirjandus, ajale, ajalehti on igasuguseid, meediat on igasugust ning sotsiaalteadused on loomulikult olulised, kuid siin anti ka eh, erinevaid eh, võimalusi komisjoni poolt, kuidas eh, lahendusi leida. väga oluline on ka, ka teadustöö tegemine selleks, et edasi liikuda ning kokkuvõtteks sooviksin öelda seda, et väga suur oht on äh, selle arutelus see, et noori hakatakse pidama ohuks ja mitte võimaluseks. noorus tuleb panna paljude erinevate tegevuste keskmesse. see tähendab seda, et tuleb leida vahendid selleks, et äh, noored äh, võtaks äh, riidri rolli radikaliseerimisprotsesside peatamiseks ning ma tõesti, nagu ma ütlesin, kardan, et äh, siin on kogu uus valdkond, äh, mis võib esile kerkida well,. Firstly, I just wanted to thank um, the colleague from the European Commission, I really found, I agree jah, härra kolleeg äh, komisjonist, mulle meeldis see, mis te ütlesite selle kohta, et erinevaid viise radikaliseeruda, selleks on palju erinevaid võimalusi, erinevaid taustu. tuleb teha koostööd kodanikuühiskonna esindajatega ja äh, loomulikult äh, on äh, oluline see, et me selles arutelus ei ähm, peatuks, ei kivistuks. oluline on see, et me ei räägiks moslemitest nii, nagu oleks tegu homogeense inimrühmaga, näiteks Suurbritannias neli koma viis, kolm koma üheksa miljonit moslemit elab Suurbritannias Need on väga palju väga erinevaid, nende kultuuriline, lingvistiline, hariduslik päritolu on väga eru, väga erinevad. ning kohalikud omavalitsused näitavad, kui mm, erinevad need on. on näiteks parempoolseid, on vasakpoolseid moslemeid. kui me üritame polariseerida kogu selle arutelu kui me räägime ju moslemitest nii, nagu nad oleks need, see teine, siis äh, sellest ei oleks mingit kasu, sellepärast et äh, see tähendab seda, et me tõrjume eemale kõik need inimesed, keda tegelikult me peaks äh, aitama. me peame võitlema äärmusluse vastu ja moslemid ütlevad, et me oleme kõik selle keskel. mina nüüd ähvardavad pidevalt äärmus, islamistid, äärmus parempoolsed ja just sellepärast, et me kaitseme inimõigusi põhiõigusi, äh, inimväärikust äh, ja väga palju on räägitud judeokristlikest äh, väärtustest, ma ei ole juut, ma ei ole kristlane, ma olen moslem, ma olen, usun samadesse väärtustesse. ma ütlen seda sellepärast, et ajalugu on meile näidanud, et et äh, need väärtused, mis on, mida omistatakse eurooplastele, Euroopale, mida oleks olevat nagu vastuolus islami väärtustega, äh, see, need tihtipeale on kõik pärit samast äh, allikast ning äh, näiteks äh, äh, islamikohtud äh, ja nende tegevus kunagi on mõjutanud Inglise tavaõiguse arengut ning moslemid tõid kunagi Aristotelese tagasi Euroopasse, sellest ei räägita kunagi ning moslemid jälle väga palju õppisid üheksandal sajandil Kreeka filosoofiast. nii et väärtused, eh, kultuur ei ole, eh, eh, ei ole sugugi mingisugused jäigad väärtused, nagu seda üks kolleeg ütles. ning väga paljud ütlevad, et on eriti oluline teha koostööd kodanikuühiskonna esindajatega nagu minu assotsiatsiooniga. me peame koostööd tegema selliste inimestega nagu mina. kui me need eemale ei tõuka, siis äh, peab ütlema, et kui ma vaatan näiteks, äh, kui ma vaatan mõningaid rühmitusi Suurbritannias, äh, siis ma näen, et paljusid selliseid organisatsioone, neil on väga palju finantseerijaid äh, ja sel-, meie oleme selle, meid finantseeritakse selle halvasti just sellepärast, et me toetame inimõigusi, eh, kodanikuõigusi. väga paljud noored moslemid soovivad sellist sõnumit ku-, kuulda, me peame toetama noori, ehm, noori ja kodanikuühiskonna esindajaid moslemite seast. suur tänu lõpetuseks sooviksin ühe tähelepaneku veel öelda, minu meelest on äh, väga oluline proua Kaani sõnavõtt siin olnud, arvan, et see on võtmetähtsusega. on äärmiselt oluline, et äh, meiepoolsed hinnangud ei lõpeks alati üldustega, et me ei äh, üritaks kõigisse ühtemoodi suhtuda sest ka kristlus Euroopas on väga eripalgeline, islam samuti. kuid õnnetuseks mõned meie eh, juhtidest kiirelt arenevas maailmas eh, teevad omapoolseid järeldusi, võttes, suhtudes kõikidesse ühtemoodi. ma olen teiega äh, Äh, täiesti nõus. suur tänu teile kõigile ekspertidele, komisjoni esindajale ning kõigile kolleegidele, kes arutelus osalesid. arvame, et see heitis valgust väga keerulisele, komplitseeritud nähtusele, millega me alles hakkame tegema, tegelema ning see kindlasti äh, äh, annab meile tegevust veel pikaks ajaks. enne lõpetamist sooviksin meenutada seda, mida ütles me Eh, Malala, eh, kes ütles, et üks eh, laps, õpetaja, raamat ja pliiats võivad muuta maailma. see on tõsi ning kasutamegi võimalusi, milleks annab, mille annab meile haridus, et kasvatada üles lapsi hariduse, mm, tolerantsi ja mitmekesisuse vaimus. see on oluline mitmekultuurilises Euroopas, sellega me lõpetame ja pean teile veel ütlema eh, nimelt seda, et järgmine kohtumine toimub kaheteistkümnendal novembril üheksast eh, hommikul kaksteist kolmekümneni ja kella kolmest poole seitsmeni. suur tänu kõigile neile vähistele kolleegidele, kes kultuurikomisjonist siin täna kohal olid ning neile tohutult paljudele assistentidele, kes siin ähm, kohal on ja tänan äh, ka ühtlasi teid.